Colleagues, good afternoon. Can I... kallid kolleegid, tere! alustame nüüd äh, meie transpordi- ja turismikomisjoni koosolekuga. Teie ees on päevakorra projekt, Is that any noisier, Jackie? No? Okay. Okay, can I have the adoption of the ja nüüd läheme päevakorraprojektiga edasi ja võtame vastu päevakorraprojekti, olete rahul? kui ei, kui olete rahul, siis lähme edasi, võtame vastu meie koosolekute protokollid, koosolekud, äh, mis toimusid kahekümne kaheksandal veebruaril, neljateistkümnendal ja kuueteistkümnendal märtsil. olete valmis kinnitama? jah, suurepärane, lähme edasi ja teadaanne seoses nõukogu positsiooniga mm, eeskirja punkt kuuskümmend kolm, nõukogu seisukoht kahekümne neljandast märtsist kaks tuhat üksteist, mis käsitleb piiriülest informatsiooni vahetamist karistuste puhul liiklusohutuse valdkonnas, raportööriks on Ajala Sender nõukogu seisukoht on äh, meie tänase päevakorra esimene punkt. nagu te näete, proua Ajala Sendeli soovituse projekti, asume arutlema kell kolm äh, homme pärastlõunal, kuid äh, vastavalt meie kodukorrast pean ma selle teile täna siin välja kuulutama. ja järgmine päevakorrapunkt muudatusettepanekute arutamine, mis käsitleb äh, raskete kaubaveokite maksustamist äh, ja äh, meie tunneme teda kõigile südamelähedase nimetusega Eurovinjet ja raportööriks on härra El Kadraoui, palun um.. suur tänu, härra esimees. algatuseks tänaksin kõiki, kes on viimaste nädala jooksul teinud minuga koostööd selleks, et panna paika meie komisjoni seisukoht muudatusettepanekute kohta. tahaksin tänada ka variraportööre, iseäranis, kes on esitanud, kes on teinud väga suure töö ära olen loomulikult teadlik, et tulemus ei ole kõigile meeltmööda, mõned leiavad, et me oleme läinud liiga kaugele, teiste arvates ei ole tulemus äh, piisavalt ambitsioonikas, äh, nii et mitte keegi pole päris rahul, kuid äh, protsess on olnud keeruline, me oleme püüdnud arvesse võtta kõiki seisukohti ja, ja nõukogu seisukohti ja nõukogu võttis vastu oma seisukoha väga väikese häälteenamusega. ja ma tahaksin siin keskenduda viiele teemavaldkonnale kõigepealt äh, väliskulude valik, oleme nõus, äh, et äh, ummikumaitset, maksed kui sellist ei arvestata. kuid tekib paindlikkuse küsimus, infrastruktuuride väljaehitamise küsimus ja selline paindlikkus, mitmekesisus peab samas jääma eelarve seisukohast neutraalseks. selles osas oleme, ma arvan, ka kõik kokku leppinud. ja teine teema on meie reguleerimise ala. oleme alati arvanud aspekt, mis puudutab tonnaaži, siis äh, me peame siin rääkima kolme koma viie tonnistest äh, sõidukitest või suurematest veokitest, äh, aga on ka liikmesriike, kes tahavad jääda praeguse olukorra juurde, mis oleks kaksteist tonni ja suuremad veokid, ma arvan, et me ei tohiks seda täielikult välistada, me peaksime küsimusele lähenema siiski pragmaatiliselt, kuid õige sõnastus vajab veel kaalutlemist algatuseks tahaksime rõhutada seda kolme koma viit tonni, kuid äh, võime selle küsimusega veel põhjalikumalt tegeleda. ja äh, kolmas küsimus, mida tahaksin käsitleda, oleks tõhusad stiimulid sõidukiparkide puhul äh, ja erandi tõhusaaste maksu suhtes euro viis, euro kuus klassisõidukitele. me oleme rääkinud infrastruktuuri lõivudest äh, ja täiendavatest kuludest seoses mägipiirkondadega äh, erinevate sõidukite puhul ka samuti äh, valitsevad erinevad arvamused euro null, null üks, euro kaks, kolm, neli, mõned tahavad sellist lähenemist ma arvan, et selles küsimuses oleme me jõudnud kuldse kesktee juurde, mis oleks siis null, üks, kaks, kolm ja järgmised sammud olen esitanud jällegi meie esimese lugemise seisukoha ja viies, äh, kõige olulisem punkt me teame, et parlamendi seisukoht oli äärmiselt erinev nõukogu seisukohast. nõukogu tahab ainult soovitust taasinvesteeringuteks transpordisektorisse, parlament ütleb, et tegemist peaks olema sihtotstarbeliste sammudega ja me oleme kolleegidega teinud ettepaneku, et me esitame uuesti oma esimese lugemise seisukoha ning rõhutame seda siht otstarbeliste eraldiste asjaolu. tegemist on loomulikult läbirääkimisteks mõeldud seisukohtadega, mingites küsimustes me loomulikult oleme sunnitud tegema järeleandmisi hiljem ja hiljem ja, ja ka nõukogu on sunnitud tegema järeleandmisi. on punkte, mille osas me oleme valmis olema paindlikumad seoses Äh, keelekasutusega, sõnastusega, heitmetega kauplemise süsteemiga äh, seoses me võime näiteks viidata sellele, äh, seal on sihtotstarbelised investeeringud välja toodud. aga ma arvan, et need on võimalused, mida me võime kaaluda hiljem, aga esimese lugemise seisukohana läheksime täiel määral sihtotstarbeliste investeeringute teed ja, ja seda võiksime praegu siis ka esitada. me oleme rääkinud variraportööridega nendest asjadest, oleme rääkinud erinevatest muudest võimalikest mõtetest, nagu näiteks komisjoni välja töötatud teejuht, mis aitaks selle küsimusega tegeleda ja asju selgemaks teha. on ka muudatusettepanekuid, mis on selgitava loomuga esitatud, neid, neid, nende vastu ei ole mul midagi on ka muudatusettepanekuid, äh, mida ma olen arvesse võtnud läbi suuliste muudatusettepanekute. väga paljud kolleegid on esitanud küsimuse äh, vastastikuse mõjutavuse ja ka koos toimimise äh, kohta. selle kohta on muudatusettepanekuid, mis minule on vastuvõetavad. kuid ma pean ka ütlema, et on terve rida muudatusettepanekuid, millega ma ei saa leppida on muudatusettepanekuid, äh, mida ma põhimõtteliselt küll äh, võiksin toetada, kuid äh, olen siiski öelnud, et ma neid ei toeta, kuivõrd ma leian, et, et need on praeguses dokumendis liiased või nimetatud lõikes liiased või ei sobi selle kompromissiga, mille me oleme praegusel hetkel saavutanud. kulude internaliseerimine ja täiendavad äh, piirangud äh, võib siin näiteks tuua. selline on siis äh, praegune olukord, on, ma kordan veel, tegemist on keeruka teemaga, ka poliitiliselt delikaatse teemaga, arvamused on lahknevad mitmeski küsimuses, aga nüüd oleme jõudnud kokkuleppele mis minu meelest on heaks aluseks meie edasisele tööle nõukogu seisukohtade ja nõukogu dokumentide parandamisel. loodetavasti meil see ka õnnestub, nii et te, et ja tulevikus kindlasti me peame seda veel üle vaatama, seda direktiivi. aga ma arvan, et praegu oleme paika pannud absoluutse miinimumi ja väliskulude sisestamine äh, esimest korda, niisiis äh, ma olen valmis kuulama ära kõiki arvamusi. ja tänku veel, äh, voorzitter. Wortmann Kool. suur tänu teile. kui nüüd vaadata muudatusettepanekuid ja kuidas need muutunud on, siis nagu te näete, meil Rahvaparteis toimus äh, selle raporti üle väga elav arutelu. samuti rääkisime palju sellest, kus suunas edasi liikuda läbirääkimistel nõukoguga. ma sooviksin alustuseks tänada raportööri tema professionaalse suhtumise eest, ta tegeles meie jaoks väga oluliste küsimustega, ta, mille ta kaasas raportisse, et me saaks olla osalised selles dialoogis nii et äh, ma sooviksin teda tänada ja öelda, et meie Rahvaparteis äh, toetame seda raportit. räägin äh, siin koostoimevõimest. on ähm, mõnedes riikides on see võimalik Eh, kuid on selliseid riike, kus eh, koostoimevõime eksisteerib ainult paberil, kuid reaalselt eh, ei ole teda sugugi mitte olemas. nii et see oleks väga oluline ning nüüd nüüd siis teiseks sihtotstarbelised eraldised me peame olema selles osas nii ambitsioonikud, kui vähegi saame, sest eesmärk eh, on ju siiski see, et reostaja maksab. ja see, kuidas see toimib, eh, ei ole sugugi mitte selge. nüüd eh, komisjon, komisjonil on ettepanek mitte kasutada lihtsalt äh, Äh, ummikumaksu üldiselt, vaid kasutada sellist maksu neis piirkondades, kus ummikud tõesti toimuvad. ja läbirääkimistel me üritame, vaatame, kas me saame äh, selle, äh, selles osas väikese muudatuse sisse viia ja samuti ka nõukogu seisukohta muuta me teame, et nõukogu, eh, nõukogu manööverdamisruum on tegelikult väga väike. nüüd, eh, mis puudutab ulatust, siis selles osas mul pole eriti midagi lisada, selles osas, mis teie juba ütlesite, me eh, hääletame selles osas homme meie jaoks on praegusel hetkel kõige lihtsam teiega selles osas nõustuda nüüd, äh, mis äh, puudutab masinpargi uuendamist, siis seda me toetame, see, selles on muudatusettepanek kuuskümmend üks. Äh, see on just nimelt see, milles peaks, peaks mõtlema selle peale, et, et, e-, et investeeritakse kõige olulisematesse valdkondadesse. nüüd meie fraktsioonis on selliseid kolleege, kes ei ole eriti eh, nõus eh, kolmanda variandiga, eh, kuid ühesõnaga te võite toet-, arvestada meie fraktsioonipoolse toetusega hääletusel, mõned kolleegid tahavad küll jääda erapooletuks äh, kuid äh, soovin siiski öelda, et teie seisukoht on meie jaoks kõige mõistlikum. nüüd, mis äh, puudutab ülevaateklauslit, siis äh, seda laiendati ja selles osas ma soovin teile öelda ka seda, et me peame seda küsimust edasi arutama ja peaksime mõtlema selle peale, kas nelja aasta pärast peaks selle kõik uuesti üle vaatama äh, ja kas see oleks efektiivne? Eh, kas seda peaks tegema võimalikult paljudes liikmesriikides? Eh, sest eh, see direktiiv tähendab ka teatud makse, mida mõningates liikmesriikides ei kasutata. me peaksime kutsuma üles liikmesriikidesse, et nad, kutsume üles riikide riike, et nad tõesti äh, et nad tõesti võtaks vastu selle direktiivi, Alde ees. Äh, aitäh, tahaksin äh, tänada samuti raportööri ja ka variraportööre, sest äh, leian, et meie positsioonid on nüüd siin keskel kokku saanud, peame jääma realistlikuks, homme anname läbirääkimiste mandaadi raportöörile, et ta saaks minna ja suhelda nõukoguga, viimaste läbirääkimisete faasi ajal peame me jõudma millegi selliseni, mille osas me saame plenaaris hääletada. läbirääkimised saavad olema äärmiselt keerukad, kui äh, tuleb lepitusmenetlus, siis äh, muutuvad asjad veel keerukamaks minu arvates, nii et oluline on äh, saavutada selge positsioon, me ta-, saame seda teha, raportöör seda ka ütles ja siis ta saab selle alusel läbi rääkida leian ka ja olen siin raportööriga nõus, et me peame tegutsema nii tõhusalt kui võimalik. tema ütleb, et äh, siin on rida muudatusettepanekuid, millega ta võiks olla nõus, aga ta ei toeta neid, sest äh, me ei tohiks äh, liiga palju asju siia sisse tuua, kui me tahame nõukoguga edukalt läbi rääkida, nii et sellega olen nõus. on äh, selliseid muudatusettepanekuid, millega me võiksime nõustuda, aga mille üle me ei hakka hääletama, sest et äh, see paneks liiga palju asju siia sisse läbirääkimisteks, nii et äh, peame üritada, üritama jõudma, jõuda sellisele positsioonile, kus me saame nõukoguga põhimõtteliselt läbi rääkida. see on esimene kord, kui me räägime väliskuludest, me tahame seda põhimõtteliselt ja seetõttu me ei saa äh, leppida kompromissiga ja mul on hea meel, et see jõuab ka artiklisse muudatusettepanek äh, üheksakümmend neli, seda me toetame, ka raportöör toetas seda. mis puudutab sihtotstarbelisi eraldisi, siis äh, arvan, et oleme teinud hea ettepaneku. saab äh, tulema raske diskussioon nõukoguga, kes ei ole selle koha pealt eriti entusiastlikud mida selgem see on direktiivis, seda vähem see liikmesriikidele meeldib, aga see peaks siia siiski sisse tulema ja mis puudutab rakendusala, siis siin tõesti on probleem. rääkisime siin kolmest poolest tonnist, äh, raport, ütlesin raportöörile, et mina võin olla sellega nõus, aga mitte kõik minu fraktsioonis ei ole sellega nõus Äh, ja mis puudutab ummikumaks, siis jah, see kakssada protsenti kaheksa tundi, see on hea, aga vaatame, mis juhtub läbirääkimistel. ma ei tea, kas me saame siin järgida Corinni liini, aga vaatame, kuidas see läbirääkimistel kulgeb. sõidukipargi uuendamine, siin saan olla raportööriga nõus, aga pean ütlema, et äh, meie fraktsioonis äh, on teatud sümpaatia seisukohal, et peaks tooma välja prioriteetprojektid, vaatame siis, mis aset leidma saab, mis saab olema hääletuse tulemus ja kuidas võetakse vastu muudatusettepanekud. aga leian, et homme siin komisjonis peaksime me jõudma nii selgele positsioonile kui võimalik ning saavutama nii suure enamuse kui võimalik, et me saaksime nõukogule öelda, et jah, see on parlamendi positsioon, me toetame seda, me räägime selle aluselt läbi ja te peate liikuma meie suunas kui me midagi selget ei saavuta, siis muutuvad asjad keerukamaks ja me ei suuda midagi saavutada. aitäh, äh, roheliste nimel proua Lichtenberger, palun. aitäh. nagu te aru saate, siis äh, minu süda tilgub nende läbirääkimiste käigus verd seetõttu, mis siin toimub ja minu arvates on tõesti kahetsusväärne, et äh, me ei suuda siin, mulle tundub, midagi eriti saavutada. esiteks mis puudutab kompromissmuudatusettepanekute seisukohta, <clears throat> me oleme eh, nende poolt, sest et kui me need tagasi lükkame, siis see tähendaks seda, et väliskulude arvutamine eh, transpordis eh, võetaks täiesti läbirääkimiste laualt maha. ma arvan, et me ei peaks mitte ainult vaatama Euroopa Parlamendis tehtavat lobi, vaid peame ka mõistma, et selle lobi kese on ju hoopiski nõukogus. seal ei suhtuta absoluutselt entusiastlikult sellesse, et parandada ning edendada Euroopa maanteid. ja seda just lobitöö tõttu, millest on ju kahju. selleks, et meil on vaja suuremat läbipaistvust ja selgust, aga korralikku diskussiooni ka lobi tegemise üle, diskussioon, mis meil parlamendis hetkel korralikult käib mis puudutab muudatusettepanekuid, siis äh, äh, tõusetus probleem, kui see asi üldse üles kerkis. lootsime, et äh, ummikukuludes ja sissetoomine teeks avalikkusele kogu selle määruse vastuvõetavamaks. jah, siin on teatud äh, raha, mida küsitakse, aga see tähendaks ju ka vähem äh, ummikuid ja see oleks hea asi, mille kaudu seda turustada. aga asjad päris niimoodi ei kulgenud ja me oleksime ehk saanud seda asja vaadata siis, kui me arutasime kliimamuutuste küsimusi, see, et seda oleks saanud ehk sinna lisada ühe põhipunktina. aga sellest on kahju, et kogu see ummikute küsimus on nüüd kõrvale jäänud. meil on vaja suuremat paindlikkust paljudel teedel ja nende poliitikate osas, mis paljudele teedele rakendatakse, aga see saab olema keerukas, sest et Euroopa Liidu sees on väga suured erinevused ning need arvutused, mis asjaga kaasas käivad, on äärmiselt keerukad. nüüd see rakendusala, me teame, kust see tuleb, liikmesriikidel on nimed ja aadressid nüüd me liigume selle kaheteist tonni suunas, aga sellel on tõenäoliselt hoopiski negatiivne mõju, sest lõppanalüüsi puhul tähendab see seda, et väiksemad, väiksemaid äh, liiklusvahendeid kasutatakse rohkem ja neid tuleb äh, rohkem. ja nüüd äh, see, et võetakse ainult euro üks ja kaks sõidukipargi uuendamisel arvesse, see tuleb muidugi jällegi nõukogu poolt ja paluksin, et me vaataksime seda uuesti, sest see tähendaks, et äh, see õigus, need äh, äh, esialgsed määrused oleksid siia kaasatud, aga see jõustuks alles siis, kui need autod meie teedel nagunii enam ei ole. kui siia lisataks ka Euro kolm, siis äh, kataksime need kõrgekvaliteedilised teed ka Euroopa keskmes, siia tuleks kümme kuni viisteist protsenti raskeid kaubaveokeid. nii et äh, me peame siin detailide üle veel arutama, euro null, üks, kaks ja kolm, neid ju pikkadel maanteedel praktiliselt ei ole ja need allutatakse koodi põhimõttele üritame lisada siia ka euro neli, kui võimalik, aga euro kolm peab kindlasti ettepanekusse jääma, sest et muidu äh, me lihtsalt paneme siia sisse mõttetu punkti ja tar-, transpordikomisjon ei saa sellisel asjal ju juhtuda lasta. Äh, siin on küll keerukas kuskile jõuda, aga me peame siiski üritama äh, koostoimevõime küsimus on loomulikult väga oluline, me peame selles suunas liikuma, aga ma arvan, et me peame ka lähemalt äh, asju uurima äh, selleks, et äh, mitte mingisugust vanamoodsat mudelit sisse tuua, meil on vaja siin sektoris korralikku innovatsiooni. ja kui raportöör ütles, et kõik, mis kompromissist liiga kaugele liigub, on äh, välja võetud, siis minu arvates on mõned asjad siiski siia sisse jäänud, ma arvan, et läbirääkimised äh, nõukogu saavad olema rasked, meil on vaja rohkem manööverdamisruumi, sest ma tean, see on ju ilmselge, et äh, nõukogus on neid, kes ei ole valmis kuskile liikuma. ja veel üks mõtteviis, millega ma rahul ei ole, on järgnev jah, hea meelega teeme siin igasuguseid deklaratsioone, ütleme, et toimub äh, kahekümneprotsendine kärbe äh, keskkonnakahjulikus käitumises ja vähendatakse äh, kliimat lõhkuvaid gaase, aga siis, mis, aga mis puudutab liikluse transporti, siis tegelikult ei tehta mitte midagi. küsimus on usaldusväärsuses ja see peabki siit tõusetuma no.. suur tänu kõigepealt tahaksin tänada Saidi. ma arvan, et tema lähenemine on olnud äärmiselt elegantne ja ta käitub strateegiliselt väga õigesti nõukogu suhtes ja on andnud endast parima, et leida kompromissi ja ka variraportööridega. meie äh, fraktsioonil on ka teistsugused arvamused Eurovinjeti osas äh, erinevused arvamustes ei ole mitte ainult äh, poliitilised, vaid sõltuvad ka kõikide liikmesriikide geograafilistest äh, eripäradest, seetõttu on olukord äh, vägagi keeruline loodetavasti, aga homsel hääletusel jõuame me väga hea seisukohani, millest lähtuvalt saame edasi oma läbirääkimisi jätkata. meie fraktsioon ei ole esitanud muudatusettepanekuid ja, ja nagu proua Lichtenbergen just ütles, nõukogu seisukoht on väga tugev, kuid tegemist on siiski kompromissiga ja äh, me toetame kompromissi ideed, me saame aru, kui raske on nõukogule see, seda kompromissi ohtu seada ja kui me taas nõukogus need läbirääkimised avame, äh, siis äh, jääme meie ikkagi patuoinaks ja mis puudutab äh, kaheteistkümnetonniste sõidukite kaasamist, äh, siis meie tahaksime selle otsuse jätta liikmesriikidele. tegemist on muudatusettepanekuga number kümme, äh, siis sõidukipargi uuendamine. ma arvan, et kümneaastane periood oleks sobiv periood sõidukipangi, pargi uuendamise jaoks, aga kui Said suudab kolmeaastase seisukohta põhjendada, siis see on ka meile ka tegelikult vastuvõetav. mis puudutab äh, tulude sihtotstarbelist eraldamist, siis äh, äh, erinevate riikide seisukohad on erinevad, pidades silmas praegust finantsolukorda Euroopa liikmesriigis, tahaksid finantsministrid liik-, teatavaid asju vä-, vältida, suurem osa meie fraktsioonist toetab Saidi äh, sihtotstarbeliste eraldiste osas ja me tahaksime hea kompromissini jõuda nõukoguga. suur tänu, härra Siina! meil on kaheksa sõnasoovijat, nii et ma palun mm, tõesti äh, piirduge kahe minutiga. Äh, nüüd on juba üheksa sõnasoovijat, äh, nüüd on juba kümme, üksteist sõnasoovijat, nii et teile eraldatav kõneaeg selle võrra üha väheneb. härra Kross, palun, teil on sõna kaheks minutiks suur tänu, härra president. tahaksin tänada raportööri ja variraportööre. ja tegemist on parlamendi jaoks äärmiselt huvitava tulemusega. ja äh, väga oluline on, et me räägime nendest küsimustest äh, põhjalikult. me ei saa öelda, et me räägime ainult keskkonnateooriatest, aga praktika jätame äh, silma alt välja, me ei tahaks äh, muuta transporti kallimaks, me tahame muuta ka transporti tõhusamaks, nii et sellega seoses on äärmiselt oluline just see sihtotstarbeliste eraldiste teema. Mm, riigid ütlevad, et teed muutuvad kallimaks, aga me tahame, et meie infrastruktuur oleks parem, äh, seda kasutatakse optimaalselt, paindlikkus on sellega seoses asjakohane me peame nõukogule rõhutama, et äh, parlament on valmis läbirääkimisteks. me ei ole asju kivisse raiunud, me saame aru, et paindlikkuseta ei saa iseäranis sellistes küsimustes nagu sõidukipargi uuendamine. seal on palju ainest läbirääkimisteks, kuid meie põhimõtted ja meie suundumus peavad olema paigas ja nõukogus samuti ja mis puudutab sõidukiklasse, siis äh, äh, null äh, ja neli, need on täiesti eral- eh,, e, erinevad asjad. ja ma arvan, et meie hääletustulemus on siin otsustava tähtsusega, meil on vaja äh, suurt häälteelamust parlamendis, äh, et äh, nõukogule mõju avaldada, me ei taha, et nõukogul oleks võimalik öelda, et me oleme, meie lähenemine pole realistlik. ma arvan, et praegune läbirääkimiste alus on väga heaks aluseks ja parlamendis võime ka seda toetada. loodetavasti hääletame me Äh, meie suure äh, üldisema, üldise seisukoha poolt, nii et äh, seda seisukohta ta toetab suurem enamus. suur tänu, ütleb Raadika. tahaksin õnnitleda härra Helga Trauid selle raporti eest, ta on tõesti ära teinud suure töö, olime äärmiselt ambitsioonikad esimese lugemise käigus, tahtsime tugevat mandaati teiseks lugemiseks ma toetan äh, saaste maksab põhimõtet äh, ja väliskulude sisestamist, aga mul on kahju, et see väliskulude äh, internaliseerimise põhimõte ei kehti kõikidele liikmesriikidele ma arvan, et see oleks olnud tõesti sammuke edasi, me oleksime pidanud selle eest võitlema, me tahame ühtset transporditurgu ja ma loomulikult mõtlen siinkohal teetransporti, maanteetransporti. ja samal ajal tuleb kindlasti mõelda ka keskkonnale. direktiivi rakendamine ainult mõningate liikmesriikide poolt tekitab raskusi teistele liikmesriikidele, liikmesriikidele, mis on Euroopa Liidu välispiiride ääres nende äh, liikmesriigid ja kui mõningad liikmesriigid Kesk-Euroopas rakendavad direktiivi, siis see tähendab äh, kindlasti äh, tõkkeid kaupade vabale liikumisele ja mõningate liikmesriikide operaatorid ei ole enam Euroopa turul konkurentsivõimelised või nende tooted muutuvad kallimaks ja kui kuivõrd äh, neil puuduvad sisse, äh, piisavad sissetulekuallikad, ei saa nad oma sõidukiparke uuendada. tahaksin ka rõhutada seda, et mina toetan direktiivi ülevaatamise mõtet, äh, seda siis kahe või kolme aasta järelt, mitte siis väga pika perioodi järel, ja toetasin muudatusettepanekut, kus rõhutati, et tulusid kasutatakse turvaliste parkimiskohtade loomiseks, praegusel hetkel pole Euroopas piisavalt parkimis paik, kokku ja seetõttu äh, autojuhid ei saa äh, pidada kinni äh, seadustikust seoses parkimisega ja mis puudutab koostoimevõimet maksustamissüsteemide osas, siis seda ma toetan, kuid arvesse tuleb võtta erinevaid eripärasid. mis puudutab sihtotstarbelisi eraldamisi, siis äh, need eraldised peaksid olema eraldatud ainult infrastruktuuride uuendamiseks. proua Maisner, ütleb äh, härra Simson, kaks minutit või vähem, palun rääkige. jah, mina räägin vähem, kinnitab proua Maisner. ma ei räägi kahte minutit täis, kuid sooviksin siiski öelda, et äh, töö on hästi tehtud Äh, hoopis äh, teistsugune on äh, see dokument nüüd pärast esimest lugemist ja minu meelest on tegemist eduka dokumendiga. ma olen sakslane ja esindan siin Saksamaad ja Saksamaal suhtutakse Eurovinjetisse väga skeptiliselt Äh, sihtotstarbelised eraldised on minu jaoks seetõttu äärmiselt olulisemad äh, ja sakslased äh, toetavad ka seda saksa ja ka mõte sõidukipargi uuendamisest on äärmiselt oluline. ma arvan, me peame rõhutama ka seda, et meil on vaja ajakava, kaks aastat on väga hea, pärast kahte aastat võiksime üle vaadata, kas asjad toimivad või mitte, ainukene problemaatiline küsimus minu jaoks on kolm koma viis tonni ja see asjaolu, kuidas on võimalik võimaldada erandeid rääkisin vähem kui kaks minutit, eks ole, suur tänu, proua Maisna, tõesti, ja nüüd härra Kraamer, kaks minutit. jaa. suur tänu. Äh, sihtotstarbeline eraldamine, nagu siin on korduvalt äh, öeldud, äh, finantsministrid peavad sellega tegelema. Äh, ma ei tea, miks te suhtute sellesse nii entusiastlikult, ma ei tea, kas sellest mingit kasu on. ja siis kuueaastane periood, mina mm, mm, eelistaksin kaheaastast perioodi. aga Šveits on meie poole pöördunud, nende puhul on teed teemaksud neli korda suuremad kui Saksamaal, neil on praktiliselt kõige kõrgemad teemaksud ja tarbijamakse, maksete osa on suur, kõik on muutunud hoopis konkurentsivõimelisemaks ja meil on märkimisväärselt vähem tühju, tühje raskeveokeid nüüd Šveitsis see on nagu hea lähenemine, aga kindlasti tuleb rõhutada igas kontekstis tõhusust Äh, me ei ole veel jõudnud äh, õiglase konkurentsini. Hiinas on teemaksud tõst-, tõusnud äh, viimastel aastatel ka nii kaupade kui ka inimeste vedude puhul ja mis puudutab teemakse, siis on liikmesriikide otsustada, kas nad soovivad teha koostööd või mitte, aga ma arvan, et me ei peaks tekitama ebavõrdset ebavõrdseid tingimusi. Äh, me tahaksime teha väikese sammukese edasi parema olukorra suunas. praegusel hetkel me siiski ei või rääkida veel keskkonnakaitsest ja õigl-, õiglasest konkurentsist äh, meie praeguste ettepanekutega. härra von Dahlen, kaks minutit, palun. lugupeetud esimees, äh, meie fraktsioon ei esitanud muudatusettepanekuid sellepärast et ma, me arvame, et meie lähenemine peaks olema realistlik, me ei ole mitte kunagi olnud nii lähedal kokkuleppele nõukoguga ja loomulikult äh, proua Lichtenberg, ka minu süda tilgub verd. Äh, küll mitte praktikas, äh, vähemalt ma loodan nii, kuid me peame jääma realistlikeks ja me peame langetama otsuse. mu süda tilguks tõesti verd kui äh, me langetaksime vale otsuse, sisutühja otsuse. me ei tahaks asju siin liiga äh, viimase piirini ajada. kui meil ei õnnestu kui teil ei õnnestu äh, toetada meie saavutatud kokkulepet, siis vähemalt jääge erapooletuks, äh, sellepärast et äh, laiapõhjaline kokkulepe on parlamendi huvides, nii et olge realistlikud, me oleme lõpptulemuseni ja kokkuleppele nii lähedal, nii et kui te ei saa poolt hääletada, palun jääge erapooletuks. suur tänu, härra De Condes, kaks minutit. suur tänu teile, ma üritan rääkida võimalikult lühidalt mina kirjutasin alla kuuele muudatusettepanekule, ühele neist kirjutasime me alla eh, koos eh, saadikutega Lõuna-Euroopast. see küsimus ei ole sugugi vähetähtis. ning see on eh, seotud selliste küsimustega nagu äärealad ning äh, see on seotud väga keeruliste nähtustega, mis puudutavad väga paljusid rahvuslikke huve. ning sellega seoses ma, äh, ma räägin väga lühidalt muudatusettepanekutest, et teid mitte ära väsitada. kõigepealt viiskümmend üks, mis puudutab masinapargi uuendamist ning äh, meie teeme ettepaneku viieks, viieaastast pikendust. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, mis puudutab äh, siis äh, ummikumaksu, me teeme ettepaneku sada protsenti. nüüd kuuskümmend seitse, mis äh, puudutab tippkoormuse aega. meie muudatusettepanek teeb ettepaneku mitte viie asemel kolm panna, siis sada kaks muudatusettepanek sada kaks teeb ettepaneku aasta võrra edasi lükata seda, äh, selle käivitamist, mis äh, muudaks siis selle arvustusaastaks kaks tuhat kaheksateist. samuti on meie jaoks oluline muudatusettepanek kuuskümmend kolm, mis äh, puudutas siis mägipiirkondi ja heit-, see puudutab siis eh, euro heitklassi, klassi klasse null, üks ja kaks kuuluvõttesõidukite puhul. meie eriarvamused äh, puudutavad äh, erinevaid termineid. ning lõpuks palume, et sissetulekud, mis tekivad nende maksude järel, et kasutatakse äh, maanteetranspordi parandamiseks Danelis, kaks minutit, palun. suur tänu, me oleme kõik nõus sellega, et tegu on väga olulise küsimusega, tal on ka sümboolne tähtsus. niisiis, raport on tähtis meie kõigi jaoks ja ma sooviksin tõstatada kahte, kaks suurt küsimust, mis on minu jaoks äh, väga olulised äh, selle, äh, selle direktiivi rakendamise juures. me peaksime parandama infrastruktuure, me peame tegema seda jätkusuutlikult ja efektiivselt. samuti on väga tähtis, et selle direktiivi võtaks vastu äh, kõik liikmesriigid, praegusel hetkel ei ole see vist eriti realistlik. kuid me peame selle võtma oma eesmärgiks esimese ülevaatamise puhul. suur tänu. sooviksin kõigepealt tänada Saidi. Ehm, ma leian, et ta on teinud ära väga tubli töö, äh, see algas Belgia eesistumise ajal ja belglased on selle kõrval kõvasti tööd teinud, nii et ähm, elagu Belgia. Äh, siin on, äh, siin tuleb kahtlemata teha ilusti vahet perifeersete riikide, mitte perifeersete riikide vahel, sest äh, tegelikult ähm, mitteperifersetel riikidel on ju äh, suuremad ummikuprobleemid, suuremad reostuse probleemid. varem oli olukord väga tasakaalust väljas, kuid äh, saame aru loomulikult, et et äh, praktilisest seisukohast lähtudes tekkis väga palju lahkarvamusi, mis nüüd on loodetavasti lahendatud, tahaksin tänada äh, raportööri, kes üritas erinevaid seisukohti teineteisele lah-, lähendada ning teine märkus on see, et mis ma soovisin öelda, on see, et et äh, nõukogu äh, teeb äh, viimasel ajal ettepanekuid, võttes arv-, mis on aluseks võtnud väga hapra enamuse nõukogus ja ja sellega seoses nad ei, e-, ei taha eriti midagi muuta, sest nad kardavad, et see habras tasakaal, mis leitakse, e-, kaob ära. ma ütlen seda sellepärast, et e, see on oluline küsimus Eurovinjeti puhul ja see on oluline ka teistes küsimuses. ning see muudab muidugi meie töö siin parlamendis palju keerulisemaks For... suur tänu, järgmisena kaheks minutiks härra Berg ja tere tulemast ühtlasi meie komisjoni. Äh, ich folge Helga Ranner nach und äh, danke für die Aufnahme auch in diesem Ausschuss. olen nõus Helga Ranneriga. mul on äh, väga hea meel teiega siin ühineda siin komisjonis ta töötas selle kallal ja on esitanud ka muudatusettepanekuid härra Pachiga. Äh, paari sõnaga, ma arvan, et raportöör on võtnud väga realistliku joone ja me toetame teda, me tahame saavutada laia enamuse toetust ja meil on vaja seda ka selleks, et läbi rääkida nõukoguga. niisiis on äärmiselt oluline, et me saadaksime selge sõnumi. kolm punkti, mida tahan rõhutada. esiteks, kui me tahame saavutada vähem saastajaid ning vähem mürasaastet, siis äh, peame me tegelema sõidukipargi uuendamisega, me peame pakkuma stiimuleid ja teatav stiimulite süsteem oleks hea lähenemine. me ei saa lihtsalt neid võt-, punkte võtta ühekaupa, panna siia ainult null kuni kaks kategooriasse, meil on vaja maksu Äh, kõigi puhul ühest neljani, aga vähemalt äh, kompromissi äh, jaoks peaksime välja pakkuma üks kuni kolm. nüüd, mis puudutab neid mägiseid piirkondi ja soodustusi, siis siin on olemas võimalus, kuidas asju kontrollida, me peame õiged inimesed kaasama, me peame äh, tagama ka selle, et sihtotstarbelisi eraldisi kasutatakse õigesti, muidu me kaotame usaldusväärsust. kui me suurendame hindu ilma alternatiive välja pakkumata, siis see ei ole realistlik, meil on vaja selget eesmärki ja me peame selgelt ära märgistama, mida, milleks seda liiklusmaksu raha kasutatakse ja seda peab tegema nii hästi kui võimalik. toetan tervet raportit ning raportööri. aitäh, härra Küün, kaks minutit, palun aitäh, härra esimees, tahaksin samuti raportööri ning äh, variraportööre äh, tänada, nad on leidnud äh, kompromissi parlamendi ühispositsiooniks ning see aitab meil tõhusalt läbi rääkida nõukoguga. see on just Kesk-Euroopa transiitriikide jaoks äärmiselt oluline, Saksamaa on siin loomulikult kõige suurem ning Kesk-Euroopas on meil liikmesriikides igasuguseid erinevaid maksusüsteeme juba, maanteemaksusüsteeme, ma arvan, et me ei peaks praegu alles ütlema hakkama, et äh, seda küsimust peab nullist alustama, me peame võtma arvesse seda, mis juba toimib, sellepärast esitati ka muudatusettepanek äh, number kümme. Äh, see valik peaks olema kolme koma viie ja kaheteistkümne tonni vahel hääletusel jälgiksin sellist mõtlemist, me peame vaatama, millised on olemasolevad süsteemid ning siduma need Galileo infosüsteemiga. kõik see peab olema e, koos, nii et e, kõikidel veokitel oleksid sinised karbid, me peame e, tagama selle, et see kõik töötab ka piiriüleselt ning ka selle, Äh, maanteetransport on äärmiselt oluline väikeettevõtetele, kaupmeestele. täna lugesin äh, ajalehest, et komisjon kavatseb esitada ettepaneku, et äh, suurendada seda kuuekümne protsendi võrra siis sellisel juhul ma küsiksin, et kuidas see sõidupaigapargi uuendamine siis aset leiab, sest et kütus muutub äärmiselt kulukaks see on asi, millele peab veel mõtlema. aitäh, härra Fidanza, palun kaks minutit. aitäh, härra esimees. teen lühidalt, tahan tänada raportööri ning variraportööre. nagu härra De Grandes ütles, siis Hispaania, Portugali, Itaalia, Kreeka delegatsioonid on esitanud teatud muudatusettepanekuid, mis meie jaoks on kriitilise tähtsusega. nii et äh, räägin siin ummiku modulatsioonist äh, ning äh, mägiste piirkondade makseid, euro kolm kulud, soodustused euro kuuele, need on meie jaoks kolm võtmepunkti ning meil on tõsiseid kahtlusi nende osas, aga me siiski toetame tugevat positsiooni, mis puudutab sihtotstarbelisi eraldisi. selle kohta me esitasime muudatusettepanekuid, aga oleme need tagasi võtnud, sest toetame raportööri seisukohta. toetame seda, et muudatusettepanek kuus on raportööri poolt tagasi võetud, mis puudutab alternatiivsete koridoride definitsiooni meil on fraktsioonides selle kohta väga palju väga erinevaid seisukohti. oli veel üks muudatusettepanek, mis tuli sotsiaaldemokraatide poolt, mis puudutas peaaegu paralleelseid teid, mis on otseses konkurentsis, see on vastuvõetav, aga minu arvates peaks seda paremini läbirääkimiste käigus formuleerima, aitäh. aitäh ja lõpetuseks härra Higins kaheks minutiks. suur aitäh härra esimees, on vältimatu, et kui sellist tüüpi raport äh, välja antakse, siis tekivad konfliktid ning lõhed. Äh, ühest küljest see äh, kemplus majanduse ja keskkonna vahel ja teisest küljest perifeersed riigid ning Kesk-Euroopa riigid, nagu on siin ka välja toodud. selle raporti realiteedi seisukohalt on siin nii poliitilised kui majanduslikud äh, Äh, valupunktid ja need tuleb ka arvesse võtta. on perifeersed riigid, mis on väga sõltuvad maanteetranspordist selles, et äh, kaubad turule jõuaksid. minu riik sõltub üheksakümne kahe protsendi ulatuses ekspordist, see tähendab seda, et äh, me kasutame maanteesid igal pool Euroopas, Aafrikas ja nii edasi. ja igasugune selline maks praeguses majanduslikus seisukorras omaks negatiivset mõju. nii et ma arvan, et me peame väga teraselt vaatama, milline on sellise asja mõju teiseks tuleb arvesse võtta, et me pole mitte ainult äh, saar, vaid me oleme saar teisel pool saart, nii et mõnikord on vaja lausa kaks äh, laevasõitu teha selleks, et äh, sinna saada. teiseks, sihtotstarbelised eraldised on hea rääkida siin jätkusuutlikest transpordiprojektidest, mida selle tegelikult silmas peetakse. meil on vaja väga selgelt öelda, kas me räägime siin sõidukipargi, pargi uuendamisest, kas me räägime siin maantee infrastruktuurist või me räägime siin, nagu härra Proodi ka ütles, lisaparkimiskohtadest, nii et me peame väga selgelt ütlema, mis tegelikult siin on. kolmandaks, kas on tehtud mingisugust arvutust selle kohta, mida see, äh, see tegelikult sisse toob majanduse seisukohalt? mida, mis see on, Äh, mida me saame taasinvesteerida, et me ta-, saaksime tagada, et me kasutame seda raha võimalikult tõhusalt äh, ning et see oleks ka keskkonna seisukohalt kõige parem. ja teise, ja lõpetuseks proua Lichtenbergil, me oleme väga selle rohelise agenda poolt äh,, aga ja olen siin kuulnud tilkuvatest, äh, verd tilkuvatest südametest, aga me, tegelikult me äh, oleme siin kõik selle poolt, aga peame elama realistlikus äh, majandusmaailmas ja lõpetuseks äh, komisjoni esindaja. suur tänu kõigepealt, ma sooviksin tänada teie komisjoni raportööri ja variraportööre teie konstruktiivse lähenemise eest sellele tööle ning äh, teie paindlikule lähenemisele meie läbirääkimistele. Ehm, te jäite väga paindlikuks nõukogu osas, äh, nõukogu suhtes. ning äh, Äh, praeguseks on toimunud juba kaks äh, kolme, kahed kolmepoolsed läbirääkimised, me oleme parlamenti alati kuulda võtnud ning kahtlemata vaatame tähelepanelikult üle ka teie muudatusettepanekud. kolmepoolsed läbirääkimised, äh, nagu te isegi nägite, näitavad, kui vähe manööverdamisruumi on nõukogus, kuid mingid järeleandmised nad võivad siiski teha komisjon ei ole muidugi nüüd see, kes peab selles äh, olukorras üritama lahendusi leida, kuid äh, ma arvan, et äh, on olemas siiski liikmesriike, kes saavad praeguse olukorraga väga hästi hakkama ja nemad oleksid hea meelega valmis Nemad oleksid muidugi täiesti valmis, juhul kui parlament osutub jäigaks, kasutada juhust, et kogu direktiiv läbi kukutada mul ei ole praegu äh, aega, et hakata teie erinevatele küsimustele vastama, kuid äh, ma äh, sooviksin siiski teha mõningad tähelepanekud muudatusettepanekute kohta, kõigepealt need muudatusettepanekud, mis komisjoni jaoks on vastuvõetavad ja teised, mis meie jaoks on vähem vastuvõetavad. kõigepealt need, mis on meie jaoks vastuvõetavad äh, on need muudatusettepanekud, mis ähm, erinevate sissetulekute puhul äh, aitaksid garanteerida võrdse äh, tulemuse ja eelarve neutraalsuse, äh, siis need muudatusettepanekud, mis võimaldaksid kombineerida ähm, mägipiirkondade Eh, mis aitavad mägipiirkondade puhul garanteerida eh, nende eripärasid me peame eh, garanteerima loomulikult ka Euro kolme jätkumist ka pärast Eurovinjeti kehtima hakkamist, kuid ma arvan, et parlament ei peaks siiski Eh, nõudma euro nelja, sest eh, ei ole erilist võimalust, et see nõukogus läbi läheks ning muudatusettepanekud, mis eh, komisjoni jaoks on veel aktsepteeritavad, üks neist on näiteks kompromissmuudatusettepanek, näiteks siis, et Ehm, see puudutaks siis ehm, online tehtavaid maanteemaksusid. see peaks olema teenus, mis peaks olema kasutusele võetav kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates. Ehm, meie teeme praegusel hetkel juba kõik selleks, et esi, esialgsetest tähtaegadest kinni pidada. komisjon kavatseb liiguda samas suunas, kui muudatusettepanek seda eh, soovitab. mõnede muudatusettepanekute osas on komisjon kahtleval seisukohal. kõigepealt seitsekümmend üks, eh, eh, mis puudutab, mis puudutab siis maanteemaksusid ja sellega seotud variatsioone praegusel hetkel äh, Tšehhi Vabariigis, Hispaanias, Prantsusmaal äh, on, on sellega äh, seotud probleemid juba lahendatud. ning varieerimise põhimõtted on sellised, et me ei saa kasutusjuhendit selles osas kasutus, kasutusele võtta, me leiame, et ummikumaksu Äh, äh, puh-, äh, seda ei tule koguda reisikaupa või, või ettevõtte kaupa, vaid see peaks puudutama kogu liikmesriigi võrgustikku ning referents, seda kogu referentsperioodi vältel. nüüd varieerimise kohta veel. paluti, et varieerimisvõimalus oleks kuni kakssada protsenti seda on võimalik parlamendi liikmetel õigust äh, küsida, kuid äh, ma tahaksin meenutada, et sada seitsekümmend viis äh, protsenti kuludest, maksimaalkuludest langevad suures osas on osa neist viiekümne viiest protsendist, mida viiesajast protsendist, mida eh, parlament eh, palus. nii et ühesõnaga, meil ei ole mõtet sellest osas kaugemale minna. ning nüüd veel poliitiliselt väga delikaatne küsimus, mis puudutab eh, sihtotstarbelisi eraldisi. muudatused, parlament tuleb tagasi oma muud, esimeses lugemises vastu võetud muudatusettepanekute juurde, praegu on juba ka teine lugemine, nii et ma arvan, et siinkohal oleks vaja kokkuleppele jõuda ning äh, ma juba kohe varsti lõpetan, lubab kõneleja. E, siin peab näitama üles võimalikult suurt läbipaistvust. E, ja liikmesriigid peavad ütlema ka seda, kuidas nad äh, kavatsevad äh, maanteemaksusid kasutada, e, milli-, kuidas nad kavatsevad seda investeerida transporti seda eriti keskkonnasõbralikkuse seisukohalt lähtudes ning veel kolmkümmend sekundit, palun. ning äh, äh, ähm, äh, see oleks ka komisjoni valge raamatu, see oleks ka komisjoni valge raamatu põhimõtteks, see, me ei puuduta siin mitte ainult maanteetransporti, nagu härra Kallas seda ütles me muu-, üritame muuta eh, maantee maksustamise kohustuslikuks kõikidele kasutajatele, kuid seda ei ole eh, võimalik eh, saavutada, kui me ei suuda eelnevalt kokkuleppele jõuda muudes küsimustes. nii et varieerimine on tõesti esmatähtis selleks, et me saaks selle direktiiviga lähiaastatel edasi töötada. suur tänu, härra raportöör, kas soovite midagi öelda? Eh, ik zal heel kort zijn, ik wil eh, de collega's danken voor de steun. suur tänu, tahaksin tänada kolleege toetuse eest. mul on tunne, et üldiselt eh, meie variraportööridega kokku lepitud tulemus tõenäoliselt leiab toetust ka meie komisjoni kolleegide äh, hulgas, ma arvan, et tegemist on heas tasakaalus oleva dokumendiga, eks igaüks on pidanud tegema järele andmisi ja tugevaks sõnumiseks oleks see, kui meil oleks laiapõhjaline toetus, mis näitab, et me tahame nõukogu seisukohta parandada. komisjonile ütleksin ma, et loomulikult de facto oleme me juba üheksakümne, üheksakümne protsendiga nõukogu seisukohast äh, olnud nõus, äh, kuivõrd me ei esitanud muudatusettepanekuid ja tõsi, mõni, mõningad küsimused on meie jaoks olulised, äh, tulude siht, sihtotstarbeline eraldamine on üks neist, aga nagu näete, me kõik oleme valmis kompromissile minema ja kompromissi teemadel läbirääkimisi pidama, aga tegemist peab siiski olema kompromissiga, mõlemad pooled peavad astuma sammukese. me ei saa lihtsalt äh, nõukoguga niisama nõus olla ja loodetavasti see sõnum jõuab ka õigetesse kõrvadesse. ja siis äh, mõjud koha peal. inimesed tunnevad muret äh, konkurentsivõime pärast ja nii edasi ja nii edasi. ma mõistan selliseid seisukohti, kuid ma arvan, et me peame aru saama sellest, et viimaste kuude diislihinna tõus ja sellise hinnatõusu jätkamine tulevikus tõenäoliselt mõjutab märkimisväärselt rohkem meie teede olukorda kui teemaksude suurendamine vähesel määral, määral selle äh, direktiivi tulemusena, see tähendaks hinnatõusu paari sendi võrra kilomeetri kohta ja võrreldes diisli hinnatõusuga kaasnevate kuludega on äh, see ju lihtsalt köömes. diisli äh, hind äh, on võrd-, ühesugune kõikide jaoks, aga selle direktiivi puhul on võimalik teatavaid kulutusi vältida, uue veoki puhul makstakse vähem kui suu-, vana veoki puhul ja ka periood, ajavahemik äh, mängib siin oma rolli, nii et on teatavaid äh, eripärasid. jah, hääletamine on ette nähtud homme hommikuks ja täiskogul hääletame juunikuus suur tänu ja järgmine päevakorrapunkt, mis käsitleb meie integreeritud merenduspoliitikat ja raportööriks on siin härra Kumutsakus. palun, teil on sõna. Eh, suur tänu, härra esimees. ma ootaksin kõigepealt, et need kolleegid, keda integreeritud merenduspoliitika ei huvita, et neil oleks aega saalist lahkuda yeah Could I ask you to leave quickly and quietly, please? ma palun, et te lahkuks saalist sellisel juhul võimalikult kiiresti. Mr. Koumoutsakos, I suggest you... Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, ήδη αναφέρατε, αύριο ψηφίζουμε... Suur tänu teile. Nagu ma ütlesin eile, nagu ma eh, ütlesin, et, eh, et eh, siin on ette nähtud viiskümmend miljardit e-, viiskümmend miljonit eurot, mis on üsnagi väike summa. tegelikult on sellel kõigel väga suur poliitiline tähtsus meie merenduspoliitika väljatöötamiseks meie toetame sellise poliitika väljakujundamist. meie eesmärgiks on selle eh, poliitika baas välja töötada ning eh, viie, ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahekümnenda aasta finantsperspektiivide eh, väljatöötamisel tuleb lõpuni välja töötada ka meie merenduspoliitika esitati kakssada nelikümmend muudatusettepanekut, mille esindasid, esitasid kolleegid meie komisjonist, ka keskkonnakomisjonist, eelarvekomisjonist ja kalanduskomisjonist. see näitab, kui suurt huvi selle küsimuse vastu tunti minu jaoks oli, selles töös esimees oli viis eesmärki. minu meelest peaks eelkõige arutama seda, mida ette võtta selle viiekümne miljoni euroga. me peame täpselt teadma, milleks kasutatakse fondi, millised on poliitika eesmärgid ning kolmandaks ma tahaksin meenutada, et Euroopa Parlamendil on selles töös väga tähtis roll ning neljas eesmärk. ma sooviksin, et Euroopa Parlament Euro, Euroopa Parlamenti regulaarselt informeeritaks äh, komisjonipoolse programmi heast toimimisest Eh, samuti ma sooviksin, et Euroopa Parlament saaks eh, soo-, eh, sobivas õhkkonnas läbirääkimisi pidada ja et enamus meie e e e eelistusi läbi läheks. kahtlemata pole läbirääkimised kerged, kahtlemata viiekümne miljoni euroni eest on väga raske väga palju ära teha eriti puudutab see, eriti puudutab see delegeeritud äh, juhtimist, millest siin räägitakse. esitatud on, nagu ma ütlesin, väga palju muudatusettepanekuid. ma üritasin teha võimalikult palju kompromissmuudatusettepanekuid, äh, äh, kuid mul oli pidevalt üks takistus oma töö tegemisel ning see on seotud integreeritud merenduspoliitika iseloomuga, tegu on horisontaaltasandi poliitikaga, mis ei, ei tohi äh, asendada olemasolevaid sektoripõhiseid poliitikaid, vaid äh, peab ta koordineerima nende tegevust, et äh, erinevad poliitikad tekitaks ähm, aktsepteeritavaid tulemusi paljud kooli, kolleegid esitasid väga täpseid sektoripõhiseid äh, läbimõeldud muudatusettepanekuid. ma olen täiesti veendunud selles, et äh, kompromiss äh, ettepanekud võtavad põhiosas arvesse kolleegide poolt esindatud mõna, esitatud muinatusettepanekuid, ma loodan, et nad toetavad neid kompromisse, ma tahaksin tänada eh, Eh, tahaksin tänada eh, neid kolleege, kes eh, oma arvamuse kirjutasid selle raporti kohta, ma tahaksin tänada ka variraportööre teistest fraktsioonidest, kes näitasid üles avatust ja koostöövalmidust ning sooviksin tänada ka kõiki teisi, kes ehm, selle, selle küsimusega tööd tegid, me oleme väga põhjalikult dialoogi pidanud selleks, et kokkuleppeni jõuda ja ma sooviksin nüüd tulla mõne kü-, tehnilise küsimuse juurde, kõigepealt kompromiss B, eh, mis on siis teine kompromissmuudatuse ettepanek. nagu te näete, tegu on uue lõiguga, mille eh, pealkiri on selle eh, poliitika rakendused ning me üritame kokku võtta eesmärgid, mis on äh, erinevates muudatud ettepanekutes välja toodud ja mida ei saanud mujale äh, tekstis kokku võtta. ja on esitatud ka neli suulist muudatusettepanekut, äh, millest üks näiteks muudatusettepanek sada seitseteist teema. esimene küsimus puudutas menetluspoolt, mida me siis täpsustasime. Hmm, mis puudutab nüüd muudatusettepanekut kakskümmend kuus, mille e-, esitas regioonide komitee siis eh, ma arvan, et seda tuleks osade kaupa hääletada et tema eh, sisu oleks eh, arusaadavam ja veel kaks suulist muudatusettepanekut, eh, millest üks puudutab põhjenduspunkti kaheksa ehk siis mereõiguskonventsioon. ja sama, me selle, selle, see on samas juba mujal ära vaidid, mainitud ning samuti on esitat-, esitas muudatusettepaneku äh, ka eelarvekomisjonis, komisjon äh, ning nende muudatusettepanekus äh, kasutatakse sõna reviewed, mis ei ole õige termin, sest see võib tekitada segadust ja vale ja arusaamatusi. võib tekkida tunne, et tegu on lihtsalt programmi ülevaatamisega äh, Eh, nii et eh, eh, suur aitäh, esimees, ja tahaksin tänada kõiki, kes selle raporti väljatöötamisel on kaasa aidanud. suur tänu ja kolleeg Milana. president, aitäh, härra esimees. sooviksin tänada raportööri. tegime tihedat koostööd viimase paari nädala jooksul tegemist on äärmiselt keeruka teemaga, sest et siia on kaasatud väga palju komisjone, nii et oleme üritanud äh, kõik need äh, muudatusettepanekud ja raportid läbi sõeluda, aga nüüd meil on lõpuks tulemus, mida me ka, mille üle me arvamust jagame. kompromiss muudatusettepanekud on vastuvõetavad, sest et äh, töötasime nendega koos raportööriga selle määruse väärtus äh, peitub rohkemas kui lihtsalt viiekümne miljoni euro kulutamises. siin on kaks äh, põhiteemat see tähendab seda, et meie parlament toetab poliitika, mis eksisteerib, see peab äh, olema järjepidev poliitika ja programmi läbiviimise käigus näeme, kas tulevikus oleks võimalik rohkem teha, rohkem rahastada. see on midagi, mida me peaksime ära kasutama. tegemist on määrusega, mis põhineb vahenditel, aga artiklis kak-, artiklis kaks ja kolm koos kompromissiga äh, väljendame me parlamendi tahet äh, kui on midagi kõrvale jäänud äh, selle äh, määruse ulatuses, siis me ütleme siin, et ei peaks tegema midagi rohkemat kui see, selle, selle viiekümne miljoni euroga, mida komisjon on juba välja pakkunud, et see on selleks, et lõpule viia programmid, mis hetkel juba käivad me ei saa parlamendile rääkida nende rahade jaoks äh, teise suunitluse andmisest, aga aga see võimaldab meil äh, poliitikat siin valdkonnas uuendada. nii et toetan seda täielikult. tahan tänada härra Komotsakost äh, suulise muudatusettepaneku eest mis äh, äh, on vastavuses saja seitsmeteistkümnega ja ma arvan, et homme saavad sotsialistid ja demokraadid see, neid kompromisse ka toetada. suur aitäh! aitäh, proua Maisner, palun! aitäh! härra esimees, tahaksin tänada teid, härra Kamatsakas, äh, südamest, aga selle raporti läbirääkimiste käigus märkasime me, et äh, nõusolek oli laialdane ja see võis tuleneda osaliselt sellest, et eelmise raporti puhul oli härra Komantsakos vist variraportöör ja siis me saime ka väga hästi läbi. mõtlesime sarnaselt. Äh, meie fraktsioon on hea meelega nõus kõigi kompromissidega, ma arvan, et see on hea uudis ma arvan, et äh, siin ei ole mingisuguseid vaidlusaluseid punkte tegelikult raportis. Äh, paar asja pean siiski ütlema. olen äärmiselt veendunud, kuivõrd oluline integreeritud merenduspoliitika ja ma arvan, et äh, inimesed ei ole märganud, kuivõrd oluline see meie jaoks võib olla. see on saamas üha olulisemaks. härra Komatsakose eesmärke saab kõiki toetada olen inimestega rääkinud ja ei ole kuulnud, et see viiskümmend miljonit on summa, milles osas on juba kokku lepitud. ärge mõtlesin, kas ma arvan, et parem oleks, kui me selle raha saaksime, seda ei ole küll palju, aga aitaks siiski asju veidi parandada. on oluline, et parlamenti informeeritaks, oleks hea, kui meil äh, nende delegeeritud aktide osas äh, oleks äh, kaasotlustus nii kiiresti kui võimalik kompromissid on head, muudatusettepanekute osas olen nõus härra Komatsakosega, et tõesti paljud muudatusettepanekud on kaasanud punkte, mis olid minu esialgses integreeritud merenduspoliitika raportis. asjad olid siis vist isegi veidi liiga detail-, detailsed, sest me peame siin vaatama, kuidas anda Euroopa lisaväärtust, kuidas arendada edasi kogukondade poliitikaid ja see viiskümmend miljonit, mis ei ole just väga suur summa, seda saab, seda ei saa kasutada uute laevade ehitamiseks näiteks, seda ei saa äh, kasutada ka selleks, et äh, Vahemeres äh, piirivaidlusi lahendada. see peab olema midagi sellist, mida me kasutame selleks, et edendada innovatsiooni, me peame infoplatvormi looma, me peame rohkem infot omavahel vahetama selleks, et koostöö oleks parem. ja seda tahamegi edendada, nii et see viiskümmend miljonit saab tõesti väga kiiresti kulutatud, kui me tahame kõike seda teha, nii et üldiselt olen ma peaaegu kõigega nõus ja ma arvan, et homme saame päris hea tulemusi. aitäh, härra Teele, rohelised. roheliste poolt ütleksin äh, suure aitäh äh, raportöörile, kes on väga konstruktiivselt läbirääkimisi läbi viinud ja olen äärmiselt tänulik äh, see, nende ettepanekutega, selle eest, et need ettepanekud, mis meil olid, on nüüd muudatusettepanekutes sees, nii et üldiselt äh, oleme selle raporti sisuga suuresti nõus ja enamikuga muud kompromissidest, kuigi me märgime siin mõningaid valdkondi, kus äh, tõenäoliselt me kokkulepet ei saavuta, aga mõningad need madalal rippuvad viljad, mis loodetavalt komisjonile vastuvõetavad on, puudutavad rohkem äh, keelelisi punkte kui spetsiifilisi detaile ja seetõttu tahaksime homme esitada kolm suulist muudatusettepanekut äh, kompromissidele. ja asi tegelikult puudutab keelt, äh, eriti mis puudutab seda sõna growth, kasv, äh, kasvatamist, mida see kasv siis tegelikult tähendab, see ei tähenda tõhusust, paremaid tulemusi, see ei tähenda tugevust, lihtsalt tähendab rohkem. aga minu arvates see, mida me peaksime tegema, on vastupidavuse suurendamine. et äh, transpordisektor saaks paremaks, et äh, parandada ka tegelikult tulemusi, mitte ainult äh, see seda rahalist külge, nii et väike muudatusettepanek kompromissi kaheksa, majanduskasv asendada majandusliku vastupidavusega. teine asi puudutab umbes sarnast asja, kompromiss hash, kus jällegi räägitakse kasvualgatuste edendamist. ma arvan, et me peaksime edendama algatusi vastupidavuse suurendamiseks, selleks et äh, kui peaks tekkima finantssurve, kriis transpordisektorile merendusvaldkonnas, kui meil on vastupidavam äh, majanduslik lähenemine, äh, saame me sellega paremini toime tulla ja lõpuks kompromiss L. siin teeme me ettepaneku, et sõnad jätkusuutlik majanduskasv asemele tuleks see äh, jällegi jätkusuutlik majanduslik vastupidavus. Äh, ja lõpetuseks ma tõesti loodan, et äh, meil õnnestub saavutada kokkulepe nende ettepanekute osas ja enne, kui see tegelikult aset leiab, oleks ma väga tänulik, kui keegi kuskil selgitaks mulle täpselt, mis, mida tähendab sinine jätkusuutlik majanduskasv. olen vaadanud äh, raamatutesse, olen küsinud professionaalide käest, olen seda isegi guugeldanud, aga ma ei ole suutnud leida selle jaoks definitsiooni. homme nõutakse, et äh, ma selles osas hääletaksin, ma tahaksin tõesti aru saada, mis asi see on, enne kui me hääletama hakkame. lihtsalt äh, äh nüüd, et lihtsalt kiiresti käsitleda neid valdkondi, kus me ei suutnud raportööriga kokkuleppele jõuda, siis äh, merenduse heitmetega kauplemise süsteem, äh, äh, musta süsiniku kasvuhoonegaaside emissioonid, laevad, mis kannavad ohtlikke või saastavaid äh, koormaid ja äh, ka naftaplatvorme meres, need on need valdkonnad, kus me ei saa-, suutnud saavutada kompromisse, aga tulevikutöös üritame neid elemente ka integreerida. Äh, tean, et me räägime siin viiekümne miljoni eurosest rahastusskeemist, et me peame olema realistlikud selle koha pealt, mida me saame selle eest rahastada, aga lõpetuseks ütleksin, et meil kõigil on vastutus äh, aidata täita Euroopa Liidu strateegilisi eesmärke mitte ainult transpordi küsimustes, vaid ka süsiniku vähendamises ning keskkonnakaitse valdkonnas ning raportöör ise tegelikult ka viitas sellele võimalusele siin dokumendis äh, anda asjadele poliitiline suund äh, lisaks kõigele muule, nii et suur aitäh selle eest! aitäh, härra Taylor! te võite kulutada äh, kõvasti aega äh, lugedes raporteid asjadest, äh, millest te midagi ei tea, kui te siin kojas tahate teada kõike asjade kohta, mille osas te hääletama hakkate. täiskogu istung on klassikaline näide sellest. järgmiseks härra Van Dalen, palun. suur aitäh, härra esimees, soovin tänada raportööri ta on äh, tulnud välja kompromissmuudatusettepanekutega ning äh, on üritanud vältida seda, et me siin istutame jõulupuu ja riputame sinna otsa igasuguseid asju, mis, millel tegelikult teemaga midagi pistmist ei ole. meil on ainult viiskümmend miljonit eurot, mida siin laiali jaotada ja kui me kuulsime nüüd just härra Taylorit, siis tõesti on oht, et see jõulupuu kasvab taevasse. minu fraktsioon ei saa toetada kõike, aga leian, et need, kes nõus ei ole, jäävad erapooletuks ning enamik meist hääletab äh, selle programmi poolt. olen rääkinud raportööriga tema suulisest muudatusettepanekutest saja kaheteistkümnele, tegemist on äärmiselt tundliku küsimusega meie jaoks. me ei taha, et selle kaudu läheks Euroopa agentuuridele lisaraha, nii et äh, sel, seda suulist muudatusettepanekut saame me homme toetada. nii et äh, agentuurid jääksid siit välja neil on oma rahastamise alused. nii et üldiselt me homme toetame seda, toetame raportööri, era-, eh, erapooletuks jäämistega siin ja seal mõningate fraktsiooni liikmete poolt. aitäh, härra Wills, eh, kuue päev, proua Wills, kuue palun. Vielen Dank, ähm, ich möchte hier vorneweg betonen, dass die Situation vor tahtsin rõhutada, et Euroopa Liidu veet-, vetes, olukord muutub üha hullemaks, me seisame silmitsi ülepüügiga, merede reostumisega, kliimamuutusest tulenevate muutustega ja seetõttu peab Euroopa Liidul olema integreeritud merenduspoliitika selleks, et keskkonnamõjusid piirata ja ka kliimakaitses edasi minna. me peame taha, me tahame ju tagada bioloogilise mitmekesisuse äh, alalhoidmist meie meredes, see on meile toiduallikaks ja on ka sissetulekuallikate, allikaks meie kaluritele. integreeritud merenduspoliitika toetamiseks peame me keskenduma ennekõike merekeskkonna täitmise, säilitamisele, jätkusuutlikule kalapüügile, ehkki äh, majandust ei tohiks äh, ka kahe silma vahele jätta aga me ei äh, peaks äh, surma mm, mm, liigselt peale kolmandatele riikidele, meil on küll ühine integreeritud merenduspoliitika, kuid puuduvad äh, praktiliselt meetmed selle elluviimiseks. me peame ka kalandustooteid jälitama, et Äh, kaaspüügi probleem lahendada ja, ja muud seda, sellelaadsed probleemid, äh, see hmm. me need investeeringud sellesse programmi on, äh, tasuvad ainult siis, kui me keskendume keskkonna, merekeskkonna säilitamisele. roheliste nimel kõnelenud eelkõneleja äh, rääkis äh, naftaplatvormist, äh, platvormidest, mis on merekeskkonna jaoks suureks ohuallikaks, võtame siin näiteks Mehhiko lahe, mis hävitab merekeskkonda massiviisiliselt ja puurimismeetodid on vägagi ohtlikud. nafta Äh, puurimine on küll möödapääsmatu, kuid see peab olema käsikäes järelevalvemehhanismidega. teine äh, oluline aspekt me, minu jaoks on ohutus merel, meil on vaja kõrgeid ohutusstandardeid, et minimeerida õnnetuste arv, mis äh, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed. samuti äh, ei tohi me unustada töötingimusi merel, meil on vaja häid töötingimusi ja äh, kõrgeid ohutusstandardeid. ma esitasin muudatusettepanekud kolmkümmend üheksa, kuuskümmend viis ja kaheksakümmend kaks. minu meelest on võimalik äh, meie merd kaitsta Äh, seda tulevaste põlvkondade jaoks, samal ajal rahuldades äh, ühiskondlikud äh, vajadused. me ei taha suruda kõrvale kalureid, kuid kui me unustame kalavarud, siis ei ole meil tulevikus ei kalu ega kalureid ja ma loodan, et te vaatate minu muudatusettepanekuid ja ma olen valmis ka kompromissidega kaasa minema härra Kross. suur tänu, härra esimees. tahaksin tänada raportööri äh, ärgem unustagem, et me tahtsime seda raportit endale ja me oleme nüüd selle eest vastutavad protsess on küll olnud raske, kuid meie ees on suurepärane kooskõlastamistöö tulemus. siin ei ole juttu mitte ainult äh, fraktsioonide vahelisest kooskõlastamisest, äh, vaid ka äh, komisjonide vahelisest kooskõlastamisest. me oleme eeskujuks teistele, teistele oma selle raporti osas. Nende muudatusettepanekute osas tuleb kärpida nii, kus võimalik see teema on väga paljudele huvi pakkuv. me usume, et meil on vaja integreeritud merenduspoliitikut, meil ei ole vaja sellist merenduspoliitikat mitte ainult hädaolukorras, kui seisame silmitsi mõne katastroofiga. merenduspoliitika peaks olema poliitika, mis puudutab meie igapäevaelu, transpordikomisjon vähemalt on sellisel seisukohal. ja ma arvan, et meie töö on tehtud hästi ja äh, väga tore äh, uudis, et äh, see rahastamine jätkub ka tulevikus, loodetavasti see uudis on ka õige. ja äh, loomulikult tegemist ei ole mingisuguse imerohuga, mis päästaks äh, kõik äh, merepiirkonnad, rannikualad ja nii edasi. me peame arvesse võtma kõikide piirkondade äh, eripärasid ja ma kujutan ette, et siin on kolleege Äh, kelle arvamused on äh, just nimelt selliste põhjendustega, mu kolleeg puudutas siin muudatusettepanekut viiskümmend kaks Vahemere puu-, äh, piirkonda, aga arvesse tuleb võtta kõikide erinevate muude, erinevate piirkondade eripärased, mistõttu ma arvan, et sellised konkreetsed piirkondi esitoovad muudatusettepanekud tuleks tagasi võtta. üks kolleegidest rääkis siin ka sinisest, nõndanimetatud sinisest tegurist Äh, siis ähm, meri on see, mis on sinine, kui te ei mõista sõna sinine. ja kui meri on roheline, siis äh, meri pole terve. see ehk aitab teil seda sõna paremini mõista ja loodetavasti homme äh, see suurepärane raportööri kooskõlastamistöö tulemus leiab ka toestust. härra Kross, julge mees, üritas siin rohelistele väita, et roheline tähendab mitte terve olemist, tõesti vapper mees eh θεωρούμε ότι ο προτινόμενος κανονισμός εξασφαλίζει τελικά 50 εκατομμύρια. Suur tänu. Ma arvan, et äh, me, meie töö peab tegema kõik, me peame kõik tegema selleks, et me siiski saavutaks äh, need viiskümmend miljonit, mida ometi ei ole palju sellise olulise poliitika jaoks ja mis peab katma äh, väga palju erinevaid valdkondi kuid äh, need on, see on vähemalt meie jaoks võimalus äh, selleks, et saavutada veel suuremaid summasid selle poliitika elluviimiseks. nüüd kompromissmuudatuste et-, muudatusettepanekute kohta nii palju, et seal räägitakse rannikupiirkondadest ja saarepiirkondadest, mis vastab ka Lissaboni leppe sõnastusele ja samas see äh, võimaldab äh, ka osutada faktile, et äh, saare piirkondade jõukus on seotud erinevate poli-, sektoripõhiste poliitikate arendusega, mis on samas teine, omavahel aeg-ajalt vastuolust. nüüd teine küsimus puudutab ähm, kaubalaevastikku ning CO2 heitmeid, mina leian, et sellel muudatusettepanekul ei tohiks olla kohta selles raportis mitte ainult sellepärast, et, et praegusel hetkel vaatab ÜRO vastutav komisjon äh, alles üle kaubalaevastiku äh, poolt tekitatud CO2 heitmeid, vaid ka sellepärast, et et merenduspoliitika ei pea olema nüüd see, mis eh, peaks välja töötama eh, emissioonide kohase, emissioonide poliitika. suur tänu! suur tänu, ma, üsna raske oli kõiki neid erinevaid arvamusi üritada omavahel eh, kokku viia. mina kui kui eh, inglise keelt emakeelena kõneleja ei saa isegi aru sellest, mis inglise keelest, mida siin kasutatakse, nii et eh, see ei puuduta mitte ainult teid. kuid eh, sooviksin öelda, et raportöörid on teinud väga tublisti tööd ja pingutanud, kuid kolleegid ütlevad siin, et meil on kõigest viiskümmend miljonit eurot, kuid viiskümmend miljonit eurot on viiskümmend miljonit eurot maksumaksja raha nii et äh, kui me seda arutasime äh, oma viimasel koosolekul, siis ma palusin, et äh, komisjon pisut detailsemalt selgitaks, kuidas neid viitekümmet miljonit eurot tuleks kasutada. minu meelest peaks ütlema ka seda, et see ei ole raha, mida peaks praegusel hetkel eelarvest võtma, sest praegusel hetkel liikmesriikidel ei ole eriti palju vaba raha, tegelikult pole neil üldse raha, kui päris täpne olla nii et äh, me peaksime pisut mõtlema selle peale, kuidas äh, äh, kasutatakse seda viitekümmet miljonit eurot. mina sooviksin, et komisjon seda ütles ning kust see raha täpselt tuleb. ja lisaks sellele ma leian, et sõna integreeritud, seda kasutatakse pisut liialt palju. mina olen pärit saarelt, mis on väga suur saar, ehk siis Suurbritanniast äh, ja e, ma leian, et mõningad, e, mõningad aspekte on võimalik kahtlemata e, integreerida merepoliitikasse, teisi aga mitte. ja ärgem unustagem, et siin on seotud ka kolmandad riigid selle asjaga. mitte ainult Euroopa Liidul ei ole merepiiri me peaksime väga ettevaatlikult äh, mõtlema, vaatama, suhtuma sellesse, kuidas me, me suhtume rahvusvahelistesse lepingutesse, see võib äh, probleeme tekitada ning veel paar äh, sõna lõpetuseks. minu delegatsiooni seisukohast lähtudes meie ei toeta sõnu piiriülene või ruumi planeerimine minu meelest eh, ei tohiks eh, kõrvale jätta lähimuspõhimõtted eh, kõrvale, meie jaoks on see oluline, mõned teised riigid võib-olla vaatavad sellest üle, kuid Suurbritannia jaoks ei ole see aktsepteeritav. ning veel mõned küsimused, mis siin tõstatati, meil nimelt keskkonnaküsimused ning see, mis, mida peaks tegema selleks, et ülekalastamist ei toimuks äh, mida teha, kui ähm, on tegu mere teostamisega, kui liikmesriigid äh, kasutavad äh, ookeani äh, prügimäena, sellised nähtused ei ole aktsepteeritavad ning paljud liikmesriigid peaks tegutsema hakkama kohalikul tasandil oma kohustusi täitma ja ütlema ka seda, mida nad selles valdkonnas teinud on. nii et äh, väga palju positiivset on selles raportis ja ma arvan, et me peame selle abil edasi liikuma, kuid ma arvan, et meil on õigus saada komisjonilt vastuseid selle kohta, kuidas see, seda raha kasutatakse ning me ei tohiks kaotada silmist seda, et siin on lähimusküsimustega tegemist ning et me peame tegema, olema kindlad, et me oleme konstruktiivsed ja läbipaistvad ning lõpuks äh, aitäh veel kord raportöörile. härra Kraamer. Ich habe mich nochmal gemeldet, weil Frau Foster nochmal dargelegt hat mit den 50 Millionen, dass das soovisin sõna, et rääkida viiekümnest miljonist maksumaksja äh, rahaga on loomulikult tegemist, aga viiskümmend miljonit parema infrastruktuuri jaoks, keskkonnasõbralikuma äh, meren-, transpordi jaoks on tegelikult ju köömes. see polegi praktiliselt midagi. viiskümmend miljonit, ma võin teile siin võrdluseks tuua mõned teised arvulised näitajad, millega te olete tuttavad tõenäoliselt. lennukite äh, heitmed on kolm-neli äh, korda kahjulikumad kui äh, maa meretranspordi heitmed ja kolmkümmend miljardit eurot on eraldatud neile, nagu oleks see kõige loomulikum äh, asi maailmas ja need, kes ei lenda, maksavad nende eest, kes äh, kes lendavad ja niisiis viiskümmend miljonit maksumaksja mahast, see on tõesti väga väike osa, see on tilgake vett ookeanis, vähemgi veel. meil peaksid olema võrdsed äh, seadused kõigi jaoks ja siis võiksime Euroopa Äh, maksumaksja poolt maksavad kolmkümmend miljardit äh, lõpuks ometi väiksemaks kärpida. ja suur tänu, proua Benna. vabandust, vabandust. proua Maisner, kas teie soovisite ka siiski sõna? jah. tahtsin äh, sõbrale ja kolleegile selgitada, mida tähendab sinine jätkusuutlik majanduskasv tegemist ei ole ju tegelikult väga raske kontseptsiooniga, seitsekümmend protsenti maast on kaetud veega ja me teame, milliseid vigu on tehtud äh, maavarade kaevandamisel, pidage meeles, et mere puhul ei taha me teha samasuguseid äh, vigu, äh, siis see sinine ala, meri, on massilise potentsiaali allikas, me tahame seda allikat ära kasutada võimalikult keskkonna Äh, sõbralikult äh, ja see ongi siis sinine jätkusuutlik majanduskasv. suur tänu! ja nüüd siis komisjon ja proua Benin. Follow that. Thank you, chairman um.... suur tänu, härra esimees mm tuletan lühidalt meelde, miks komisjon on teinud selle määruse ettepaneku, kõigepealt sellepärast me tahame integreeritud merenduspoliitikat võimalikult tulemuslikuks muuta, me viimase kolme aasta jooksul oleme projektidega tegelenud teie toetamisel, meil on vaja ka vajalikke rahalisi vahendeid, et äh, need projektid lõpule viia ja, ja neid jätkata äh, järgnemise finantsperioodi jooksul. kas teid on informeeritud? jah, te saate igal aastal raporti, viimane äh, raport esitati teile kahe tuhande kümnenda aasta mais ja järgmine raport esitakse teile maikuus eelarveprotseduuri raames. on keskendutud kolmele tegevusele, majandus, Äh, majanduskasvu edendamine sektorite üleselt, äh, me räägime siin ka merepiirkonna ruumilisest planeerimisest, äh, arvesse võttes erinevaid huvisid, loomulikult sellises küsimuses on võtmeelemendiks lähimuspõhimõte, keegi ei taha liikmesriikidelt pädevusi ära võtta vaid äh, tahetakse aidata liikmesriike äh, ühise planeerimise abil äh, ja teine element on teave, me tahame rohkem paremat teavet meredest ja muuta seda teavet kõigile kättesaadavaks, soodustada innovatsiooni, me ei taha teha samu vigu, nagu oleme teinud teisi loodusvarasid kasutades ja siis äh, merejärelevalve, mille ülesandeks on tagada olemasolevate järelevalve ja vaatussüsteemide ühendamine, nii et me kasutaksime neid ka rahaliselt optimaalsemalt. ühesõnaga, me üritame olemasolevaid sektoripoliitikaid äh, võimalikult hästi ära kasutada ja ühendada ja seetõttu on teie muudatusettepanekud iseäranis teretulnud, äh, raportööri töö ennekõike loomulikult, me tahame igasugust kahekordset mitmekordistamist vältida, me tahame, et tegevused toetaksid teineteist me ei taha äh, rahastada neid tegevusi, mida rahastatakse sektoripoliitiliste vahenditega, me tahame lihtsalt äh, kasuta-, investeerida sellesse, äh, et juba olemasolevate elementide vahel sünergiat tekitada. ja mis puudutab eesmärkide mitmekordamist ja uute tegevuste sissetoomist, siis me ei taha ka selles valdkonnas sektori poliitikaid asendada, vaid vastupidi, hoopis keskenduda koostööle, meid ootab ees kolm aastat ja meil on ainult viiskümmend miljonit, kui Nõukogu ja Euroopa Parlament on valmis seda toetama. meie esimeseks eesmärgiks oleks jätkata tulemuslikku tööd, teha teile aruandeid, me, meie jaoks on äärmiselt oluline, et teile esitatakse põhjalikud aruanded, nendes aruannetes informeerime teid ka konkreetsetest tegevustest ja sellest, kuidas need tegevused mõjutavad üldisemaid poliitilisi eesmärke. me äh, teeme seda koostöös äh, volinik Tamanakiga erinevate töögruppide raames. härra Kumutsakus, kas soovite midagi lisada um.? väga lühidalt, härra esimees, kordan äh, seda et äh, integreeritud merenduspoliitika ei tähenda poliitika muutmist äh, või olemasolevate poliitikate ajakohastamist. tegemist on hoopis sildade ehitamisega erinevate poliitiliste elementide vahel äh, ja sünergia tekitamisega, seetõttu ei saa ma kiita takka muudatusettepanekutele, mille on esitanud Rohelised ja härra Taylor see on minu seisukoht, aga mis puudutab äh, äh, sõna resilience kasutamist sõna äh, kasv, growth asemel, vastupidavus, siis kasvu asemel ma ei, mul on raske mõista, miks seda sõna kasutada vastupanuvõime on võime ta kiiresti taastuda, loen ma siit sõnaraamatust elastsus, paindlikkus ja härra Taylor, Taylor, palun olge paindlik siinkohal ja hääletage siiski majanduskasvu, mitte selle äh, vastupanu, vastupidavuse poolt ja ma proua Fosterile ütleksin vastutuse, vastuseks, et loomulik äh, selline tehniline keelepruuk on äh, raske äh, meile, aga meil on õnnestunud saavutada tulemus, mis on vastuvõetav suurele osale kolleegidest ja arutelu sõna integreeritud üle, selles osas ütleksin teile, et tegemist on otsekui sellise teoloogilise aruteluga ja kui äh, te äh, esitaksite muudatusettepaneku sõna integreeritud asendamiseks, äh, siis paraku ma peaksin kogu poliitika nimetust muutma sellega seoses ja seetõttu ei saa sellist muudatusettepanekut toetada. suur tänu! Mis puudutab värve, siis te siin ei soovi ehk värvide määratlust vikerkaarest lähtuvalt jah, äh, ma tõesti arvasin, et, äh, et resilience äh, ja growth ehk siis taastumisvõime ja kasv on erinevad mõisted, aga jah, see pole minu jaoks nii oluline. aga unustasin siiski ühe asja ära, koostöövaimust tahaksin äh, ma kinnitada, et muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa ja seitsekümmend kuus võtab meie fraktsioon tagasi ja kui äh, meie vastutulekut silmas pidades võiksite ka teie homme olla pisut paindlikud, siis äh, oleks äh, meil väga hea meel selle üle. And... hääletamine on homme ja täiskoguks on see ette nähtud juunis Eh, et asjad jäävad vahele, härra Taylor, siis eh, see tõesti tuleb sellest, kui te üritate kõik läbi lugeda, mille osas te hääletada kavatsete. aitäh, järgmiseks eh, turism Euroopas, härra Fidanza, teil on sõna. aitäh, härra esimees. alustuseks tänan oma kolleege nende paljude muudatusettepanekute eest, mida nad on esitanud, on tehtud kuussada, kakssada kuuskümmend kaks muudatusettepanekut, aga enamik nendest on vastavuses raportiga nagunii lihtsalt veidi parandavat teksti. tahaksin tänada variraportööre äärmiselt konstruktiivse lähenemise eest kogu protsessi vältel, mis puudutab äh, muudatusettepanekute esitamist, siis tihti nad äh, arutasid ka seda minuga ette. tahaksin öelda, et äh, arvamustevahetuse käigus paar nädalat tagasi tõstatasid mitmed kolleegid kahtlusi selle kohta, kas on kinni peetud lähimuspõhimõttest edasine ja muud-, teksti ja muudatusettepanekute analüüs eh, lubab mul öelda, et minu arvates on see tekst vastavuses artikliga sada üheksakümmend viis eh, lepingust, mis paneb täpselt paika, mis on Euroopa institutsioonide eh, ülesanded selle uue Euroopa turismipoliitika väljaarendamisel. ma arvan, et see on sellega vastavuses ja ma arvan, et me austame siin lähimuspõhimõtet ma ei hakka siin igast muudatusettepanekust eraldi rääkima, neid on kakssada kuuskümmend kaks, teen nad gruppideks. on mõningad äh, muudatusettepanekud, mis äh, lisavad asju olemasolevatele lõigetele või äh, lisavad uusi lõikeid, nendega olen enamuses nõus äh, kas nende olemasolevas vormis või kompromiss muudatusettepanekutes, mis need samuti kaasavad. on muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, liikumisraskustega inimeste ligipääsu suurendamist, see on midagi sellist, millest me oleme alati teadlikud olnud, aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia äh,, ning ka küsimus sellest, kuidas äh, asju rakendada, kuidas panna paika konkreetsed tähtajad äh, turismistrateegiale, äh, mida komisjon on sisse viimas. mitmeid asju on hetkel ettevalmistamisel ning kõik tahavad määratleda konkreetse ajastuse nendele erinevatele strateegiatele on teisi muudatusettepanekuid, mis toovad sisse teatud kordamise. tahan kõigi nende inimestega kontakti võtta ning mingisuguse lahenduse leida, kas siis kompromiss muudatusettepaneku vormis või uurides, milline oleks kõige parem muudatusettepanek selleks, et need ülejäänud saaks tagasi võtta. nagu proua Foster, siis tek-, proua Fosteril, siis ka minul tekkis äh, mõningasid tõlkeprobleeme inglise keele puhul, nii et ma arvan, et sekretäriaadi abiga saame me ehk need probleemid lahendada. ning äh, minu kolleegid äh, saavad siis neid tõlkeid uurida, kui on probleeme, mida kuidagi muud moodi lahendada ei saa, siis saab seda lahendada muudatusettepanekutega. konkreetsemalt tahaksin pöörata tähelepanu mõningatele võimalikele kompromissidele teatud küsimuste puhul. esi-, esiteks turismiviisad, kõik oleme öelnud, et turistiviisade väljaandmisega tekib bürokraatlikke raskusi, eriti eh, inimestega, kes on tärkavate majandustega riikidest ja see võib meie konk-, turismi konkurentsivõime ohtu seada. olen põhimõtteliselt sellega nõus, see on ka raportis sees ning teised kolleegid on esitanud muudatusettepanekuid, kes on, kus on välja pakutud konkreetsemaid mooduseid, kuidas selle probleemiga toime tulla ning ma arvan, et lähinädalatel suudame me siin leida kompromissi sarnaselt, mis puudutab suuri rahvusvahelisi sündmusi ja nende kasutamist hüppelauana Euroopa jaoks, siis äh, ma arvan, et ka selle kohta on esitatud mitmeid muudatusettepanekuid, mille osas on võimalik saavutada kompromisstekst. lõige kuusteist. siin on mul oluline küsimus me kõik soovime vältida e, igasuguste märgiste üleliigset levikut. on kvaliteedimärgised, on e, ökomärgised, ma arvan, et need on e, turismi jaoks olulised, aga mis puudutab komisjoni teatist ning rakenduskava, mis räägib konkreetsest äh, ökomärgisest, siis äh, raporti tekstis olen ma üritanud selle sisse tuua, rääkides äh, sellest, et pikas perspektiivis peaks jätkusuutlikkus ja ökoloogilisus saama kvaliteedikriteeriumiks. me tahame vältida märgiste levikut, sest et see tekitab segadusi nii ettevõtjates kui turistides. Äh, olen äh, valmis, mul ei ole siin mingit imerohtu, olen valmis ära kuulama igasugused ettepanekud, aga kõik oleme ehk siiski ühel nõul, et me tahame vältida seda, et erinevate märgiste hulk aina kasvaks, sest et seda oleks äh, keerukas mõista. ma arvan, et koos suudame me leida ka tehnilise lahenduse, mida komisjonile ette pakkuda. lõige kaheksateist, siin avaldan ma tänu muudatusettepaneku eest sada üksteist. Teilt, härra esimees, te räägite turvalisusest hotellides. Teie tekst on suurepärane ja kindlasti parandaks esialgset lõiget. tahaksin tänada neid kolleege, kes on andnud oma panuse äh, sellesse turismi ja transpordi raportisse esimesel arutelul ütlesin, et tahtsime sellele rohkem keskenduda, aga minu raportis selleks ruumi ei olnud. paljud muudatusettepanekud siiski liiguvad selles suunas, see on õige suund. ja mis puudutab äh, äh sidemeid nende eelistatud transpordivaldkondade vahel, siis need on kindlasti muudatusettepanekud, mis lähevad õiges suunas ja mida ma tervitan. veel üks teema, mida tahaksin täna mainida, on äh, sotsiaalselt jätkusuutlik turism, eriti just Kalipso. paljud kolleegid, kuigi nad on nõus sellega, et me peaksime selle arendamisega tegelema, et see on olnud oma esimese paari eluaasta jooksul positiivne on pakkunud, et me pikendaksime, et me laiendaksime seda eksperimenti ka kolmandatele riikidele, mitte ainult kahekümne seitsmele liikmesriigile. oleksin selles osas ettevaatlik. aastal kaks tuhat üksteist oli Kalipso eelarves ainult poolteist miljonit, Kalipso kaotab kehtivuse aastal kaks tuhat kaksteist enamik sellest rahast läks sellele, et määratleda instrumente, millega me saaksime pikendada kalipsot, nii et see jääks liikmesriikide ja ettevõtjate enda kätesse, nemad eelistaksid seda. hetkel on eelarvepiirangud, me ei tea, kuhu kalipso tulevikus liigub, nii et ma arvan, et me ei peaks, me ei peaks seda praegu kolmandatele riikidele laiendama sest et see oleks samm liiga kaugele. kaks äh, viimast kommentaari, esiteks äh, bränd Europe, ma arvan, et äh, ka siin ei tohiks olla mingit segadust, see bränd kehtib konkreetsete sihtkohtade ja instrumentide kohta, seda, seda kasutatakse selleks, et etendada Euroopat sihtkonna tervikuna, eriti just kolmandates riikides ja siin ei ole seetõttu mingeid konkreetseid kriteeriume. me ei räägi siin sellest, et me valiksime Euroopast välja mingid konkreetsed sihtmärgid, vaid sellest, et reklaamime Euroopat kolmandates riikides, millal iganes mingisuguseid Euroopa turisti, turismi sihtmärke edendatakse viimane punkt, mida tahan tõstatada, puudutab äh, ridat, muudat-, tervet rida muudas, muudatusettepanekuid äh, turistide õiguste koha pealt. mõned äh, parlamendiliikmed tahavad, et oleksid mingisugused konkreetsed reeglid, mis määratleksid turistide õigused. ka siin oleksin ma ettevaatlik. me võime seda siin komitees küll arutada, me oleme nõus, et me tahame tagada reisijate õigused aga see kõik võtab aega. kui me selles raportis eh, nõuame midagi, midagi uut selles kontekstis, siis minu arvates oleks see ennatlik. loomulikult äh, leping, eksisteerib leping turisti ja hotelli vahel, sellega on teatud õigused seotud, aga mingid konkreetsed reeglid eh, turistide õiguste koha pealt, eh, kui eriti arvestades, kuivõrd erinevaid vorm, turismivorme vorm on olemas, minu arvates see oleks äärmiselt väga riskantse, äärmiselt riskantne ja tekitaks raskusi, kuid olen siiski valmis siin arvamused ära kuulama. tahaksin teada, mida te sellest arvate, aitäh! aitäh, härra Fidanza, härra Danellis, eh, sotsialistide demokraatide nimel, hetkel on mul kõnelejate nimekirjas kaheksa nime. nii et oleksin väga tänulik, kui saaksite teha lühidalt. härra Danellis, palun. suur tänu teile. ma räägin väga lühidalt. meie kolleeg Fidanza käsitles kõiki olulisemaid küsimusi oma raportis. suur aitäh talle selle eest! tema töö on väga kvaliteetne, samuti ka väga põhjalik, me oleme teinud ära, ta tegi tubli koostööd ka variraportööridega. meil on äh, tublid, me oleme teinud tublit koostööd ja seda näitavad ka meie muudatusettepanekud. raport on väga täielik, väga hästi koostatud ning muudatusettepanekud üritavad lihtsalt seda teksti täiendada, panemata kahtluse alla raporti mm, üldiseid suuniseid. enamus meie ühistest muudatusettepanekutest puudutavad vajadust toetada turismi arengut finantsvahendite abil järgmise eelarveperioodi vältel ning nad puudutavad ka vajadust arendada turismi ja parandada olemasolevaid Äh, turismiliike ja samuti tõhustada koostööd liikmesriikide vahel ning äh, samuti oleks vaja lihtsustada ähm, viisa andmismenetlusi, eriti puudutab see puudutab see arenevatest riikidest pärit turiste. nii et kakskümmend üks eri-, väga ambitsioonikat äh, äh, sammu turismi arendamiseks ja äh, loodan, et see töö saab, jõuab hea tulemuseni, on esitatud häid muudatusettepanekuid ja tahaksin kõiki tänada ja Alde esitab. Io vorrei iniziare con eh, i complimenti al relatore Carlo. tänan, ma sooviksin tänada härra raportööri tema äh, suure, tema avatuse eest äh, selle küsimusega tegelemisel ning äh, sooviksin teile öelda, et ärge nüüd ära ehmatage nende paljude muudatusettepanekute pärast, sest äh, see tähendab lihtsalt seda, et teie raport ähm, sai suure tähelepanu osaliseks, eriti puudutab see äh, seda, kuidas seda esmakordselt käsitletud on. ma sooviksin tänada ka minu eelkõnelejat ja me näeme siin selgelt veendumust, et Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidu tulevik on seotud äh, efektiivse majanduskasvuga, millele aitab kaasa ka turism. ma olen täiesti veendunud selles, et kui me suudame äh, ellu viia kõik selle, mida me siin raportis ette näeme, me suudame luua Euroopa majanduskasvule ja arengule tõhusa aluse ja me suudame eh, eh, tagasi võita selle, mille me kaotanud seoses teiste mandrite arenguga. minu jaoks on eh, turism selline fenomen, mille mõju me ei näe mitte ainult praegu, vaid kindlasti ka tulevikus ning see on oluline meie parlament, meie tegevuses Euroopa Parlamendis mina olen tõesti veendunud selles, et eh, meil on eh, selline strateegia, mis eh, Euroopa kompetentsi kõige lähemalt puudutab. siin on olemas ka selliseid elemente, mis suudavad parandada meie tegevust, näiteks kas või see, et turism, turismi definitseeri-, defini-, et üritatakse defineerida seda kui süsteemi oma, et ning väga paljud erinevad majandussektorid saavad tuule tiibadesse just tänu turismile. ning eh, loodetavasti komisjon suudab välja töötada integreeritud lähenemise turismi tegu on väga hea plaaniga selleks, et, et äh, liikuda edasi, sest turism puudutab väga paljuid piirkondi Euroopas ja tahaksin lõpetuseks öelda, et minu jaoks on väga oluline selliste poliitikate väljatöötamine, mis äh, aitavad tõhusamalt koostööd teha nende piirkondade vahel, kus on palju turiste, nende piirkondade vahel, kus turiste palju ei ole ning hakkan täpsemalt rääkima muudatusettepanekust siis, kui me muudatusettepanekuga konkreetselt tegeleme. ning roheliste nimel saab sõna härra Prepuls um,. Ik denk dat het, eh, het groot aantal amendementen dat door de collega's werd ingediend op eh, tänan. Eh, siin esi-, on kolleegide poolt esitatud väga palju muudatusettepanekuid ja need näitavad, et turismisektor äh, on väga oluline ja väga tähtis Euroopa Liidu jaoks. ning meie oma muudatusettepanekutega üritame eh, teha sellest eh, raportist võimalikult ühtlase sisuga raportit. ja meie fraktsioon soovib näidata üles täielikku valmisolekut selleks, et me üheskoos raportööriga suudaks välja töötada kompromissmuudatusettepanekud. soovime kõik selles äh, suunas edasi liikuda toetan ka mõningate teiste fraktsioonide kolleegide ettepanekuid, näiteks eriti selles osas, mis puudutab kvaliteedi ja jätkusuutlikkust. ma äh, korraldasin hiljuti kolokviumi parlamendis, mis puudutas äh, turismi, mina kui flaamlane üritasin äh, esitada mõningaid, esitada fakte selle kohta, et kvaliteet saab turismisektoris tähendada ainult positiivset. ning äh, leian, et äh, oluline on kaasata ka teised piirkonnad kvaliteetse jätkusuutliku turismi arendamisse. see peab olema oluline osa meie tulevasest turismipoliitikast. Euroopa Liit äh, peab selle nimel kõik tegema. nüüd äh, sooviksin kvaliteedi osas äh, pöörata teie tähelepanu muudatusettepanekatele seitse ja kakssada kakskümmend neli, äh, sest äh, ja samuti on selles osas olulised ka muudatusettepanekud sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa ja tahaksin ühtlasi paluda paremat koordineerimist eh, erinevate peadirektoraatide vahel see on ka eh, Euroopa eh, põhiseadusleppe artiklis sada üheksakümmend viis ette nähtud ning nagu eelkõnelejad juba ütlesid, tegul on olulise raporti, raportiga eriti selles, mis puudutab sildistamist ja leiame, et efektiivne lähenemine on väga vajalik ja eelnevate kõneluste vältel me rääkisime juba turisti õiguste ja kohustuste hardast, mis tuleks minu meelest kokku panna, leian, et komisjon seda arvesse võtaks, ma tõstsin selle veel kord esile muudatusettepanekus seitsekümmend viis, sest turistidel on kohustused, reisijatel on kohustused ning need tuleks ära mainida mõningates muudatusettepanekutes, aitäh. suur tänu, proua Foster. Yeah, thank you, chairman, thank you to uh, Mr Fidenza, the rap-. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka raportööle tõesti väga palju muudatusettepanekuid äh, ja me peame nüüd püüdma keskenduda raportis äh, võtmetingimustele ja võtmeküsimustele. meil ei ole praegu väga palju aega ja ma arvan, et me kõik mõistame, kui oluline on äh, turismisektor kõikidele liikmesriikidele tegemist on ka nii keerulise sektoriga, sellepärast et see hõlmab väga paljusid erinevaid valdkondi, kas näiteks reisivaldkond, hotellindus ja nii edasi ja nii edasi. kõike seda tuleb arvesse võtta. Ühendkuningriigis äh, on äh, turism kõige olulisemad, äh, olulisem Šotimaa Walesi ja Põhja-Iirimaa jaoks ja inimestele ei meeldi, kui äh, Euroopa Liit nüüd hakkaks otsustama selle üle, kuidas turism peab äh, tegutsema ja milline turism peab välja nägema ja seda tuleb ka arvesse võtta, nii et põhimõtteliselt me tervitame kõiki aluspõhimõtteid ja raportit ja, ja paljud muudatusettepanekud toovad lisandväärtust kuid samas me peame olema ettevaatlikud ja muudatusettepanekud, niiseäranis ettepanekud, mis puudutavad äh, ettepaneku esindaja ise äh, oma koduriiki või kodupaika, võivad äh, tasakaalu ohtu seada. raportöör ka kannab selle eest hoolt Äh, meil on selles äh, tööstuses ka väike probleem väikeste keskmisuurustega ettevõtetega, neid on juba liigselt koormatud äh, ja ma arvan, et me ei peaks, me peaksime siin väga ettevaatlikult tegutsema, sellepärast et me tahaksime julgustada ja toetada VKE-sid, äh, mis on oluliseks mootoriks meie majanduses, äh, me ei tohiks neid liigselt ära kohutada, niisiis äh, ma arvan, et me peaksime vähendama koormat, samas soodustama innovatsiooni ja väga kasulik oleks, kui komisjon saaks esitada konkreetse ajakava, me oleme siin, meil on siin ees kahekümne ühe või kahekümne kahe punktiline kava ja võib-olla komisjon äh, esitaks mingil hetkel programmi, mis on pisut üksikasjalikum äh, ja ka ajakava. mis puudutab neid etikette, siis äh, ma arvan, et me peame olema pisut ettevaatlikud ka siin, liikmesriikides on oma etiketistamise menetlused paigas ja võib-olla oleks Euroopa Liidu etikett või märk, värgis kasulik, aga me peame väga ettevaatlikud olema, sellepärast et liigset märgistamist me küll ei tahaks ja me ei tahaks ei tööstuse esindajaid ega ka tarbijaid segadusse ajada. ja mis puudutab tööd, koolitust praktika kohta, siis äh, kindlasti turismisektoris tuleb kvalifikatsioone, äh, kvalifikatsioone arvesse võtta ja kvalifikatsioonide tunnustamisele ka tähelepanu pöörata, sellepärast et väga paljud noored liiguvad ringi. ja veel lõpetuseks, loomulikult äh, viisad on olulised sellega seoses, viisad iseenesest ei ole ainult turismi seisukohast oluline küsimus, sellega seoses on ka erinevad muud teemad, kuritegevus ja nii edasi, aga liikmesriigid, neil on oma otsustused ja otsustuspõhimõtted, Euroopa Liit ei pea otsustama selle üle, kas liikme, kellele liikmesriik viisa annab või mitte, aga viisa taotlemise korda tuleks kindlasti lihtsustada. ja öö, äh, lõpetuseks, kui lubate, siis Kalüpso ja sotsiaalne turism. kui liikmesriigid tahavad oma programme, kui nad tahavad äh, oma raha kulutada sellele, et inimesed lähevad puhkusele, siis äh, see on nende otsustada. Kalüpso programmis on eraldatud vii-, miljon eurot kahe tuhande üheksandast aastast alates ja väga huvitav oleks teada, kuidas neid rahasid on tegelikult äh, jagatud. see oleks äärmiselt huvitav, kas Euroopa Liit tõesti maksab inimeste puhkuse eest, see küll nüüd Euroopa Liidu ülesanne ei peaks olema, ehk mõnel inimesel on teine arvamus, kuid meie, mina küll nii ei arva ja tahaksin tänada raportööri ja tahaksin tänada ka European Cruise Councili näituse toetamise eest, väga konstruktiivne oli seda näitust korraldada siin Euroopa Parlamendis. suur tänu, härra De Grandes. suur tänu teile. mul oli juba võimalus äh, härra äh, Fidantsat ja tema raportit väärt kiita meie esimesel arutelul selle raporti üle. meie meelest on see raport väga oluline meie kõigi koduriikide jaoks ja kogu Euroopa Liidu jaoks ning äh, see äh, on, äh, see peegeldab ka fakti, et ta on, et see on üks oluline majandusvaldkond meie jaoks, see arendab meie kultuuri, meie majandust ja meie poolt esitatud muudatusettepanekud lähevad eh, samuti selles suunas, mis ma praegu juba ütlesin, me ei ürita midagi radikaalselt muuta, vaid eh, lisaideid esitada ning võtame siin arvesse ka seda, millised muudatused tõi siin kaasa Lissaboni eh, leping turismi valdkonnas. tegu on avatud muudatusettepanekutega ja kui on vaja neid tagasi võtta, me oleme valmis tagasi võtma, neid annuleerima, kompromissile minema oleme täiesti avatud äh, ja soovime kõike head sellele raportile. meie jaoks on oluline territoriaalne ühtsus, eriti nende piirkondade suhtes, kellel on geograafilised, äh, mis asuvad geograafiliselt kaugetes piirkondades ja äh, kus turism ei ole tugev majandusharu. ja nagu ütles üks minu kolleeg, kes on Baleari saarte omavalitsuses mis on üks oluline terrorismipiirkond kogu maailmas. turism ei, turismi ei tohi mm, kõrvale jätta äh, Euroopa poliitikate väljaarendamisel, ärgem unustagem, et Euroopa äh, on maailmas esimene turismipiirkond ja loodetavasti on äh, raportist kasu, et see niimoodi ka jääks. suur tänu, proua Maisner, kaks minutit. jaa, vielen dank, herr president. suur tänu härra esimees, tahaksin tänada ka raportööri. pärast Lissaboni lepet on olud muutunud ja liikmesriikidelt küsi-, liikmesriigid küsivad kindlasti, et miks meil on vaja seda. liikmesriigid juba tegelevad turismisektoriga ja miks peab Euroopa Liit sellega tegelema? seda küsimust esitati korduvalt jaanuaris ja ma arvan, et siinkohal me peaksime kõigepealt vaatama, kuidas erinevad protsessid Euroopat mõjutavad. piirkondade jaoks on turism väga oluliseks majanduslikuks valdkonnaks ja seetõttu tuleb seda arendada. ja me peame vaatama, kas meil õnnestub muuta Euroopat paremaks tu-, sihtkohaks turistidele seitsekümmend viis protsenti äh, turismi on meil. ja inimesed küsivad, küsivad endalt, kas äh, meil tõesti on vaja rohkem turismi ja, ja mida me tahaksime rohkem äh, äh edendada, rohkem näidata, nagu näiteks võtame siin äh, mitmesugused kultuuripärandi objektid äh, ja nii edasi ja nii edasi. ja ka märgiste küsimus, vaatame, kuidas me saame teistelt liikmesriikidelt äh, õppida äh, ja ja mida me saaksime teisiti teha, äh, kus me saaksime bürokraatiat vähendada, mis puudutab äh, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, siis äh, jah, neid me ei tahaks lihtsalt üle koormata. meil on siin väga palju, millega reklaami teha Euroopa turismisektorile, meil on palju vanu hooneid, ajaloolise väärtusega hooneid ja kultuuripärandi nõukogud, ametid tegelevad sellega, vaatavad ja me võiksime esile tõsta äh, seda vara, mis meil on ja muuta seda, selle abil Euroopat äh, atraktiivsemaks. me tahaksime turismi, mis äh, tõmbab ligi inimesi väljastpoolt, mis on läbipaistev ja kerge. turism peaks olema lihtne. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, auch, mich, auch ich möchte Kollege Ka- härra Bach suur tänu, kõigepealt tahaksin äh, härra Fidanzale tunnustust avaldada, tegemist on suurepärase raportiga, äh, väga kirglikult koostatud raportiga, väga hea raportiga ja sellele raportile oli esitatud äh, terve rida muudatusettepanekuid ja muudatusettepanekute rohke arv minu meelest näitab, et inimesed tunnevad selle raporti vastu huvi nagu Euroopas üldisemalt. väga palju on juba siin öeldud, nii et ma räägiksin vaid paari sõnaga kõigepealt me ei tohiks äh, ühe mudeli järgi läheneda kõigile, mõningad muudatusettepanekud äh, viitavad konkreetsetele liikmesriikidega seotud äh, probleemidele või asjaoludele, aga meie lähenemine peaks olema ikka Euroopa üldisem lähenemine. ja siis veel, me teame, et äh, on äh, sektoreid, mis mobiilsuse kasvuga äh, laienevad, nagu näiteks tervishoiuturism ja sellega seoses ma arvan, me peaksime olema ka ettevaatlikud. tervishoiuturismiga võivad olla seotud täiendavad äh, kulutused riikidele, seda ei tuleks edendada, meil on mina näen Euroopa lisandväärtust, laiaulatuslikes põhjust, ühisprojektides. Äh, mina sain eelmisel nädalal ühe dokumendi Ardennide kohta, äh, Ardennide turismiedendusprojekti kohta, äh, milles osalevad kolm riiki ja sellised on teretulnud ettepanekud Äh, mis puudutab äh, töökohtade loomist, siis mina toetan kõiki töökohtade loomist soodustavaid ettepanekuid, samuti on meil vaja algatusi hariduse ja koolituse valdkonnas, et Euroopa turismisektor oleks kõrgema kvaliteedi. Děkuji za slovo. Já také využiji příležitosti a poblahopřeji panu zpravodaji a poděkuji všem e, stínovým. Suur tänu, kasutaksin võimalust ja avaldaksin tunnustust raportöörile, kes on teinud oma tööd hästi äh, ja selle väga keerulise ja uue teemavaldkonna kallal. me siin räägime Euroopast kui, kui maailma soositumast turismi sihtkohast. ja tahaksin äh, toetada nende seisukohti, kes äh, tahavad lihtsustada meie viisapoliitikat tahaksin siinkohal rõhutada ka seda, et süstemaatilisem ja tihedam koostöö piirkondade vahel oleks kasulik, piirkonnad ei peaks mitte omavahel üksnes kord-, konkureerima, vaid tegema ka koostööd. samuti on hea mõte otsida uusi sihtgruppe sotsiaalturismi valdkonnas, puuetega inimeste turismi valdkonnas ja nii edasi. olen nõus ka proua Fosteriga. me peame toetama väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja äh, ei tohi jätta kahe silma vahele ka kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist. väga paljud äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad äh, on äh, naiste ja noorte inimeste äh, tähtsad tööandjad. härra Kramer äh,, suur tänu tahaksin rääkida muudatusettepanekust sada seitsekümmend kaks. mina seda muudatusettepanekut ei esitanud, ettepanek on hea ja kutsutakse komisjoni moodustama uusi võrgustikke Euroopa Liidu piirkondade vahel ja ühendama erinevaid liikmesriikide ameteid eesmärgiga muuta turism tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks ja tegemist on tõesti hea muudatusettepanekuga, ehkki ma ise seda ei esitanud. me peame tegema koostööd piirkondlikul tasandil ja ka riikide vahel, me peame tegema ka, ka tööd Euroopa tasandil. me, meil on terve ühine kultuuripiirkond, mis ühendab meie riike, meie erinevaid kultuuriruume. meil on mitmeid juba praegu olemasolevaid projekte, mis annavad meile võimaluse eh, kultuuri, erinevaid kultuuriruume kogeda. aga meil on puudu Euroopa lähenemisest Euroopa Parlamentide, parlamendi liikmena ei tunne me huvi äh, mitte ainult piirkondlike ja riiklike ühenduslülide vahel, vaid ka Euroopa ühenduslülide vahel. ma esitan suurse muudatusettepaneku selle kohta. suur tänu teile. kõigepealt äh, sooviksin tänada härra Fidanzat tema hea raporti eest ta on väga hästi välja toonud kõik olulised küsimused ja midagi pole välja jäetud. nagu seda ütles eh, Luis de Grandes, esitasime muudatusettepanekud eelkõige selleks, et eh, aidata eh, võimalikult ühe raport koostada, üks muudatusettepanekutest räägib ärivaimu toetamist turismivaldkonnas ja ettevõtluse arendamisest ning samuti ka eh, VKE-de finantseerimise parandamisest, mis on väga oluline selles eh, sektoris. räägime ka eh, innovatsioonist, toetamaks elukestvaid õpinguid ning samuti ka elektroonilist kaubandust selleks, et vähendada tõkkeid, mis veel eksisteerivad Euroopa siseturul nüüd, mis eh, puudutab eh, eh, märgistust, eriti see, mis puudu-, selles, mis puudutab Euroopa kvaliteetse turismi märgistust, see on väga oluline, see peaks tähendama rahva, rahva tahtlikku akrediteerimist esitasime muudatusettepanekud, eh, muudatusettepaneku, et me neid märgistusi eh, kontrollitakse, et neid liialt palju ei tekiks, samuti on väga oluline ettepanek mm, järk-järgulise harmoneerimise kohta, mis eh, puudutaks ööbimis, ööbimisinfrastruktuuri väljatöötamist. see on väga vajalik Euroopas ja mis eh, puudutab turismihooaja pikendamist, siis see on kahtlemata väga tähtis ja eh, meie eh, e-, esitasime ka omapoolsed soovitused selle küsimuse kohta, mis meie meelest on väga õigeaegselt esitatud, esitasime muudatusettepanekud ka soovituse selles, mis puudutab äh, transpordiküsimust, eriti puudutab see äh, äh, saari ja raskesti ligipääsevaid piirkondi, sest selleks, et oleks turismi, on vaja ka võimalust kohale jõuda. ja samuti on meil vaja strateegiat mitte ainult mereäärsete piirkondade kohta, vaid meil on, see peab konkreetselt puudutama ka saari, sest väga paljude saarte jaoks on eh, elatus, põhiline elatusallikas turism ning sooviksin lõpetuseks veel öelda, kõik, mis puudutab eh, struktuurifonde, siis meie esitasime selles osas samuti muudatusettepaneku, öeldes, et eh, oleks vaja, et struktuurifondide struktuurifondide üks esmased ülesanded peaks olema toetama selliseid piirkondi, mille turismiga seotud infrastruktuur on vanaks jäänud suur tänu ja, ja järgmisena kolleeg Taylor. Um, uh, aitäh, mina esitasin viis muudatusettepanekut äh, liikumistakistustega äh, inimesed äh,, et nendel oleks rohkem ligipääsu, pargid ning kaitstud piirkonnad Äh, nende pikaajaline kaitse selleks, et äh, tagada ka nende pikaajaline ellujäämine. see on huvitav küsimus, sest et vaadates, kuivõrd oluline on loomaaiasektor turismi äh, osas, liikmesriikides on kolm tuhat viissada loomaaeda, aga on ka sadu reguleerimata ning litsentsita loomaaedu ning see tekitab potentsiaalse riski avalikkuse, avalikule julgeolekule ning ka looma heaolule. Äh, näen, et see äh, mul on hea meel näha, et Aptav Briti reisiagentide assotsiatsioon äh, tunnustab looma heaolu vajalikkust ning on välja arendanud ka käitumisjuhendi, millele komisjon võiks mõelda. aga debatis senini üks küsimus, mis pidevalt tõusetub, on turismis vajal kättesaadavad vahendid. kuulsin seda, mida ütles proua Foster selle kohta, et Briti valitsus toetab turismi Ühendkuningriigis. saan ainult öelda, et äh, naljakas moodus seda näidata, minu regionaalse turismiameti eelarvet on vähendatud kakskümmend viis protsenti. leian, et mis puudutab seda dokumenti, siis äh, muudatusettepanek kaks, neli, viis minu oma palub, et komisjon arendaks välja selged sellised äh, märgised äh, finantsiliseks toetuse, finantsilise toetuse kohta, mis on turismiprojektidele kättesaadav. Äh, vaadates, milline on turismisektori olukord selles piirkonnas, kus mina tulen, siis see on kõige suurem takistus, mis neil on oma tööstusharu arendamisel. aitäh, enne kui ma annan sõna komisjonile ütlen äh, samuti paar tänusõna härra Fidanzale tema poolt tehtud töö eest ning eriti toetuse kohta muudatusettepanekule sada üksteist, mis puudutab tuletõrje ohutust äh, ning äh, süsinikdioksiidi teemalist koolitust, see tuleneb sellest, et me kõik mäletame neist tragöödiaid, mis on olnud, mis puudutavad Euroopa Liidu kodanikke, kus nad on saanud CO2 mürgistuse Äh, eriti just lapsed ja proua Maisnerile ütleks, et äh, turismiraport äh, ei oleks turismiraport siin parlamendis, kui mina ei mainiks oma poolt armastatud tööstuspärandit ja seda muudatusettepanekut sada seitsekümmend, mida olen esitanud. põhjus, miks ma seda teen, on see, et rõhutada, kuivõrd mitmekesine on turism Euroopas. varem on turismiks peetud ainult minekut Alpidesse või randadele Äh, ja äh, ma küll väga imetlen Alpe, aga Euroopa äh, Liidul on ka väga palju muud, mida pakkuda kultuuripärandi seisukohast ja tööstuspärandi seisukohast ja tööstuse areng, tööstusrevolutsiooni sünnikoht on üks sihtmärk samuti siin Euroopas. härra Fidanza kindlasti veedab meeldivat lihavõtet, käsitledes kõiki neid kahtesadat kuutekümmet kahte muudatusettepanekut ja nüüd lihtsalt, et teie ülesannet lihtsustada, on Michael nüüd otsustanud, et ta tahab veel rohkem suulisi muudatusettepanekuid esitada. komisjoni esindaja parem. aitäh, härra esimees. Äh, paar sõna, tervitan hetke ver-, raporti versiooni. ta toetas komisjoni ettepanekuid ning ka lisas paar ettepanekut, mis ja seda on teinud ka mitmed äh, parlamendisaadikud, kes on äh, muudatusettepanekuid esitanud, äh, teinud uusi ettepanekuid, et prioritiseerimise palve on samuti palve meie poolt, me peame need prioriteedid kiiresti paika panema ning jagame täielikult tema peamist eesmärki nii nagu see on kirjas Lissaboni lepingus, et täielikult austataks lähimuspõhimõtet ning loomulikult keskendume sellistele tegevustele, mis äh, saaksid koordineerida või täiendada neid tegevusi, mis äh, riiklikul tasandil juba toimivad, äh, kus oleks kas Euroopa Liidu või piiriülene lisandväärtus, me oleme täielikult teadlikud selles, et turismi iseloom on piiriülene ning Äh, neid saab, äh, neid mõjut-, seda mõjutab äh, Euroopa Liidu seadusandlus ning ka majandustegevus igal pool Euroopas ja tunnustame täielikult teie nõuet, et täielikult austatakse jätkusuutlikkuse ning kvaliteedi kriteeriume, need on ühe mündi kaks erinevat külge. nagu mitmed teist on maininud, siis Äh, selle peab ka paika panema, me ei hakka otseselt turismi kuidagi reguleerima, nagu te teate, siis Lissaboni leping sellise asjaga keelustab. seetõttu samme ka vältida ülereguleerimist äh, mõningate võimalike algatuste puhul, mis on juba Euroopa Liidu poliitikad, üritame edendada innovatsioone, äh, peamiselt just sellega, et EBKS kasutavad rohkem ära ICT-sid ning mis puudutab märgiseid, siis töötame me siin koos majutustööstusega, teiste huvitatud osapooltega, ka tarbijatega ning nende liikmesriikidega, kes on juba teatud kvaliteedimärgised kehtestanud selleks, et äh, vältida topeldamist ning äh, pakkuda võimalik äh, vabatahtlik kate kvaliteedimärgistele. Calypso, sellega me lihtsalt edendame turistide vahetamisi madalhooaegadel nende liikmesriikide vahel, kes tahavad sellistes vahetustes osaleda. me ei ei ole seda äh, otseselt rahastanud ja seda temaga tegelema ei hakka, oleme lihtsalt äh, määratlenud äh, need algatused neljas sihtgrupis, mis eeltegevuse käigus määratleti ning aitame kokku tuua liikmesriigid põhjast, lõunast, idast, läänest, et nad teeksid koostööd, jagaksid kogemusi ning ehitaksid üles vajalikud struktuurid, et sellist tüüpi turistide vahetusi madalhooaegadel edendada nii et tahtsin lihtsalt paar sõna öelda. lõpetuseks see viide, e, mida te tegite tööstuspärandi kohta. loomulikult turismitoodete mitmekesistamine on turismistrateegia oluline osa ning äh, Äh, see aasta Edeni sihtmärgid äh, puudutavad ka tööstuspärandi teemat äh, ning näeme seda selle aasta septembri lõpus, suur aitäh! ning kindlasti oleme raportöörile kättesaadavad ka teistele parlamendisaadikutele, kes tahaksid saada selgitusi mingite konkreetsete algatuste kohta, mida me oleme ette võtmas, aitäh! aitäh, Karl, kas sa tahad lühidalt millelegi vastata? aitäh, esimees! üritan teha lühidalt ja kui ma midagi unustan praegu, siis üritan võtta kontakti kolleegidega, kes on muudatusettepanekuid esitanud. ja üritan siis välja pakkuda kompromisse või siis räägime me sellest, millised muudatusettepanekud kattuvad. mis puudutab kvaliteeti ning jätkusuutlikkust, siis äh, proua Prepols mainis mõnda muudatusettepanekut, ning siin oli ka oluline viide suurema ühtsuse kohta ning hoiatusmenetluste kohta, ehk siis hoiatused teatud riikidesse minemise eest, kus on mingisugune oht, poliitiline oht, konflikt, kodusõda või looduskatastroof Euroopa liigub siin erinevatel kiirustel, erinevad äh, ametivõimud teevad erinevaid asju, erinevates riikides on erinevad hoiatussüsteemid ning äh, võiks olla kasulik siin saavutada ühine lähenemine. mis puudutab äh, turistide õigusi, siis selle punkti juurde pean tagasi tulema, kuna seda küsimust on uuesti tõstatatud me võime töötada sellega, et leiame instrumendid, mis oleksid nähtavad ja mis annaksid nii palju infot kui võimalik turistidele juba olemasolevate õiguste kohta. Tu-, turistil, kelle, kes on ostnud kõikehõlmava paketi, on teatud õigused, inimesed, kes on ostnud eh, lihtsalt pileti lennukile või laevale, ka neil on õigus, aga need lepingud on erinevad ja me võime informeerida turiste nende olemasolevate õiguste kohta. mis puudutab äh, erinevaid valdkondi Euroopa Liidus, räägin kolleegidega sellest ja loodetavasti suudame me jõuda kokkuleppele selles osas, millised muudatusettepanekud peaks tagasi võtma. Äh, rääkisime samasugusel lähenemis, samasugusest lähenemisest härra Komantsakose raporti puhul. mis puudutab märgistamist, siis äh, sellest, mida komisjon ütles, peaks piisama. meie oma tekstiga liigume selles suunas, me tahame edendada vabatahtlikku akrediteerimissüsteemi äh, liikmesriikides juba kasutavad neli Euroopa Liidu riiki sama märgist Mm. see annab infot kvaliteedi kohta. eksisteerib ka muid sarnaseid asju, aga mõtteks oleks äh, sarnast asja edendada teistes liikmesriikides, nii et kriteeriumid oleksid ühised. aga tegemist on siiski vabatahtliku süsteemiga ja seda peab tegema tihedas äh, kontaktis tarbijate ning tööstuse endaga, sest nemad on juba välja arendanud omaenda kataloogid ja süsteemid mis juba kannavad vilja. mis puudutab kvalifikatsioonide tunnustamise kohta, siis siin olen ma täielikult nõus. see on siin tekstis ka ära toodud, on esitatud konkreetseid muudatusettepanekuid koostöö kohta regioonide vahel, härra Danelis ja teised on samuti siin oma sõna öelnud. ma arvan, et äh, tegemist on fundamentaalse aspektiga. me peame andma lisaväärtust konkreetsetele regioonidele ning eh, turisti, turismi sihtmärkide mitmekesistamisel. Äh, õigus on, et äh, regioonide vahel peaks olema konkurents ja koostöö ja mis puudutab e-äri ning äh, elukestvat õpet, siis sellega me oleme nõus selle kohta on päris häid muudatusettepanekuid ja nagu ma varem ütlesin, siis on häid muudatusettepanekuid ka transpordilinkide eh, kohta kaugemate piirkondade ning saartega äh,. härra Kraamer, ei riku minu lihavõtteid, härra esimees, kindlasti leiame hea sõnastuse peame üritama öelda midagi turismi ning jätkusuutlikkuse kohta, selle kohta on väga palju muudatusettepanekuid, siin tuleb saavutada kompromissmuudatusettepanek. ja lõpetuseks proua Fosterile, mis puudutab Kalipsot leian, et äh, komisjoni esindaja vist andis teile oma vast-, teile vastuse. Äh, see ongi kõik, äh, vabandan, kui olen midagi unustanud, aga kindlasti jär-, lähipäevil võtan inimestega kontakti. muudatusettepanekud olid kõik väga positiivsed, suur aitäh! suur aitäh, härra Fidanza, meenutan liikmetele, et hääletamine transpordikomisjonis tuleb äh, mais ja siis äh, täiskogus peaks hääletamine toimuma tei-, juuni teise täiskogu istungi ajal. nii et mais muudatusettepanek, äh, mais hääletamine komisjonis, äh, juuni teisel täiskogu istungil täiskogus. sellega on ühele poole saadud tänase päevakorraga, teeme viieminutilise pausi, siis jätkame koordinaatorite koosolekuga, aga tänan parlamendiliikmeid selle eest, et nad kõne eest kinni pidasid, meil on olnud kolm väga suurt debatti ja suutsime siiski ajast kinni pidada, nii et suur aitäh koostöö eest selles küsimuses!